kolleegi, buongiorno! kallid kolleegid, tere päevast! kell on juba kolm läbi ja kui kohad sisse võtate, siis võime oma istungiga alustada. meie tänased külalised on ka kohal. härra Tomaso Padoa Schiopa peab lahkuma täpselt kell kuusteist null null, kuivõrd äh, ta on teel Jaapanisse täna veel ja peab lennuki peale jõudma. nii et äh, üritagem siis äh, päevakorrast kinni pidada. kõigepealt mõned teadaanded. selleks ei lähe aga rohkem kui paar minutit. ma ei taha kindlasti meie aruteludest äh, liialt aega näpata nagu te teate, ma olen palunud uuelt eriesindajalt Euroopa Liidu Afganistani delegatsiooni juhilt ka osaleda meiega ühel kuulamisel ning mulle saadeti vastus nii nagu ka delegatsiooni esimees, Washingtoni delegatsiooni esimees on kutsutud, et me et me saaksime nendega tutvuda. nimetab ametisse uue esindaja Washingtoni siiski meie eriesindaja, kuid meie peame samuti üles näitama huvi ja oleme kaasatud sellesse valikusse minu meelest. härra Osakas ähm, kahekümne kolmandal märtsil kell seitseteist null null ka väliskomisjoni ees on. kahekümne teise märtsi kohtumisel sellega läks aga nii, et see on tühistatud. pärastlõunane kohtumine on tühistatud selleks, et kõik saaksid osaleda Arengukomisjoni koosolekul, kuhu on tulemas äh, endine Briti peaminister Tony Blair. kindlasti see saab olema väga huvitav äh, ettevõtmine nii et me otsustasime väliskomisjoni kohtumise tühistada selleks, et kõigil oleks võimalus minna siis äh, Arengukomisjoni koosolekule. ja seega siis kahekümne kolmandal märtsil kell viisteist null äh, null toimub arvamuste vahetus komisjoni asepresidendi ja meie kõrgema eriesindaja parunes Ashtoniga. tegemist saab olema kindlasti väga suurepärase võimalusega rääkida välisteenistuse loomisest ning meie raportöör väliskomisjonis selles küsimuses on härra Brock. ja saame kuulda ka välisnõukogu, välisasjade nõukogu kohtumise lõppjäreldustest, mis toimub päev varem. nüüd aga siis koosoleku protokollide kinnitamine, jaanuari kohtumised ja neljanda veebruari kohtumine kui kellelgi on vastuväiteid nendele, siis esitage need palun enne tänase kohtumise lõppu ja sellest hetkest nad on äh, siis äh, vastuvõetuks kuulutatud. nüüd aga, äh, daamid ja härrad, võime minna edasi arvamuste vahetuse juurde härra Tommaso Padoa-Schiopaga ja härra Etienne Davignoniga selle väga olu-, huvitava raporti osas mis puudutab siis uue Euroopa-Ameerika partnerluse hartat. Nicole Conziotto on samuti meiega liitunud. ning me tahame kõigepealt tänada teid äh, ära tehtud töö eest. kõigepealt saab väga lühidalt sõna härra Skiopa, kes on selle kõrgetasemelise ekspertgrupi president meie president Harry, härra Jerzy Puusek ja ALDE fraktsiooni esimees härra Verhofstadt kuuluvad sinna samuti teiste ekspertide seas, nemad on siis sinna liikmeteks valitud sellepärast, et äh, neil on teatavad kogemused selles valdkonnas, nad on kas siis kõrgetel ametikohtadel olnud oma koduriikides või Euroopa Liidus ja nad on rääkinud väga päevakajalistest teemadest, sealhulgas ka Lissaboni lepingust, mis annab Euroopa Liidule täiesti uue profiili, uue rolli välisküsimustes. tegemist on tegelikult Euroopa Liidu välispoliitika algusega ja USA ametkonna vahetusega samuti on kujunemas täiesti uus stsenaarium välja nii et äh, tuleb täiesti üle vaadata kindlasti suhted äh, kahe mandri vahel. ja see kindlasti on sobivaks äh, taustaks, mille najalt siis edasi minna ja luua uus, uut tüüpi dialoog meie ja Ühendriikide vahel. sellel samal teemal kuulame ära ka meie kaks, siis ära meie kaks väga teretulnud külalist rohkem ma äh, sissejuhatavaid äh, sõnu ei ütlekski, muidu võtan liigselt aega huvitavamast arutelust, nii et kõigepealt saab sõna härra Skiopa. Äh, tere õhtust, tere pärastlõunat, härra esimees, mul on väga suur au olla Euroopa Parlamendi külaliseks täna ja olla siin selle väliskomisjoni ees eriti hea meel on mul, et seda komisjoni juhite just teie, härra Albertini. saame niimoodi uuendada oma sõprussuhteid, mis äh, lähevad juba kümne aasta tagusesse aega. ja kõneleja ütleb, et ähm, selleks, et mitte koormata kuulajaid liigselt ähm, äh, kõrvaklappidega, lähen üle inglise keelele nagu te teate, Notre Europe on Jacques Delors'i poolt loodud teaduskeskus, mis loodi tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal, kui Jacques Delors tuli Prantsusmaale tagasi pärast komisjoni presidendi ametiaega. kahe tuhande viiendal aastal võtsin ma Notre Europe presidendi tooli üle ja tegemist on sellise suunda andva komisjoniga, siia kuulub terve rida väga äh, kõrgetel ametikohtadel olevaid äh, Euroopa poliitikuid äh, erinevatest riikidest. aastad tagasi, kui äh, Ameerikas tuli ametisse Barack Obama ja Euroopa Liidu institutsioonid olid uue süsteemi level, lävel, nimelt olid tulemas valimised, uus komisjon ja tõenäoline oli ka Lissaboni lepingu peatne ratifitseerimine tundus Notre Euroopa äh, grupeeringule, et nüüd oligi õige aeg põhjalikult üle vaadata suhted Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. loodi selleks vastav grupp, mida juhivad äh, kaks kaasesimeest, Romano Brodi ja Kiefer Hofstadt ja kuhu kuulub lisaks sellele veel Jerzy Buzek kes äh, Notre Euroope äh, nõukoguga oli just liitunud, lisaks sellele Etienne Davignon, Jacques Delors, Joška Fischer, Paavo Lipponen ja raportöörina siis Nicole äh, Gnesoto. Need kõik on juba Notre Euroope pere liikmed ja kokku tuli siis selline nii-öelda mõttekoda, mis tegeles Euroopa Liidu Ühendriikide suhete võimalikku kujunemist äh, järgnevatel aastatel. meie mõttekoda oli täiesti teadlik tõsiasjast, et pärast äh, mitmeid aastakümneid bipolaarset maailma ja aega, mil Euroopa Liidu USA suhted baseerusid äh, alliansil, järgnes terve kümnend pea perioodi, kus unipolaarse maailma mõte oli kõigile eesmärgiks, eriti Atlandi teisel poolel ja üldiselt tunnetati maailmas, et äh, USA-l oli teatud hegemooniline roll maailma üle. Ehm, mõttekoja seisukoht oli aga see, et kolmas faas on äh, siis äh, tänane maailm, iseloomustab seda multipolaarsus ja seesama lähenemine äh, peaks olema ka tuleviku lähenemiste aluseks. kõige olulisem on siin partnerlus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu jaoks iseloomustab seda perioodi kindlasti see, et üleilmastumisega kaasnevad väljakutsed on, ähm, mõjutavad nii Euroopa Liitu kui ka USA-d. see pakub aga ka võimalusi, mida kumbki nendest suurtest äh, maailma tasandil otsuse langetamisse kaasatutest ei saa sugugi äh, ära kasutada üksinda. ja seega Äh, on meie meelest kõige olulisem üleilmastumise haldamine ja see, et tuleb tagada see, et äh, äh, rahvusvahelised suhted ei läheks tagasi sellesse nii-öelda ähm, võimude tasakaalu perioodi, mis oleks kindlasti vähikäik ähm, meie aruanne keskendub mitme valdkonna analüüsile analüüsime ka seda tõsiasja, et ei Euroopa Liit ega Ühendriigid üksinda ei suuda uutest väljakutsetest välja tulla ning me oleme välja pakkunud ühtse lähenemise, mis ba-, baseerub kahe peamise kontseptsiooni eh, toetamisel, nimelt siis multilateraalsus ning teatav eh, suveräänsuse jagamine Need peaksid olema siis need kaks äh, vahendid, mis peaks aitama meil üleilmastumise väljakutsetele vastu seista. ma võib-olla sellega lõpetaksingi ja äh, härra Davignon võib-olla jätkab ja Mm, mul on väga hea meel, et äh, meil õnnestus täna rääkida sellest raportist. see on kindlasti ähm, suur tunnustus meile tööle ja, ja me oleme väga uhked selle üle. härra Davignon, palun. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, et andsite meile võimaluse rääkida Äh, teie poolt juhitud komisjoni ees meie äh, aruandest, mille me siis koos äh, koostasime. tuleksin lähtepunkti juurde tagasi. umbes aasta tagasi esitasime me endale küsimusi siis Euroopa Liidu USA suhete kohta Äh, need suhted on äh, väärinud väga palju kommentaare, dokumente, kirjutisi ja meie otsustasime, et ja, ja üsna paljud nendest äh, baseeruksid justkui sellele, et kuuskümmend üks aastat pole Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel suhteid olnud. selle põhjus on see, et äh, maailm on täna täiesti uus, tegemist ei ole Teise maailmasõja järgse ajaga, äh, tegemist ei ole maa, äh, tegemist on üleilmastumise ajaga. Lissaboni leping andis lisavahendeid Euroopa Liidule ühelt poolt ja Barack Obama võimuletulekuga Ameerika Ühendriikides muutus ka mandaat ja see on täna teistsugune kui tema eelkäija puhul. ja tundus, et me võiksime alustada nullist ja öö, äh, rääkida siis öö, äh, sellest, kas koostöö on vajalik või ei, nii et põhimõtteline Äh, erinevus, äh, mille me aluseks võtsime, on see, et maailm on muutunud, äh, üleilmastumine, vastastikune sõltuvus, väga paljude lisamängurite tulek areenile ja et muutunud on ka maailmakorraldus kahekümne esimesel sajandil ja ilmselt on see teistsugune ka kahekümne esimese sajandi teisel poolel. lühidalt me koostasime oma analüüsi eh, siis nende toimunud muutuste osas ja tahtsime siis keskenduda kahele poolele, kõigepealt Ühendriigid, maailma tugevaim jõud, kõige suurem äh, nii-öelda jõud, keda me kunagi oleme ajaloos maailma areenil näinud Äh, analüüsime siis seda, mõtlemata selle, kas tegemist on positiivne või negatiivne, nende mõju Afganistanis, Iraanis, Lähis-Ida riikides, nende mõju äh, ning äh, jõudsime järeldusele, et tegelikult ei ole Ühendriigid emo-, hegemoonses seisundis eh, selline üksi valitsemine ei õnnestunud ja teiselt poolt vaatasime siis Euroopa Liidule. Euroopa Liidu saavutused eh, on küll märkimisväärsed, kuid eh, samas tõhususe instrumendid meie poliitikas jätavad veel soovida ja et on vajadus küll ja soov ühte või teist teha, kuid selleks ei ole vahendeid nii et tuleb ka mõista seda, et oli endale loodud teatavaid illusioone, mis levivad ka täna seoses Euroopa Liidu võimekusega. ja jõudsime siis selle tõdemuseni, et ameeriklased kindlasti üksinda ei suuda kõike valitseda, kui eurooplased lasevad ennast marginaliseerida uue maailma arhitektuuris siis äh, on selles, siis on see muidugi negatiivne ja seega peame me leidma teistsuguse lahenduse uutele ohtudele vastata. ja meie esimene järeldus, järeldus oli see, et riske me näeme igal pool. see illusioon, et äh, maailm on stabiilne, oli vale, igas äh, maailmanurgas on omad riskid, majandusmaailma riskid on kõigile teada ja seega oli vaja ka seda piir-, sektorit hakata reguleerima. lisaks sellele oli ka selge oht, et metodoloogia, mida nende suurte väljakutsetele vastamiseks äh, kasutatakse, võiks äh, viia meid võimude tasakaalu olukorda. kuid Euroopas on täiesti selge, et stabiilsus ei tähenda seda, et äh, võimud oleks maailmas tasakaalus. seega nendele objektiivsetele probleemidele lisaks ka metodoloogiline probleem, mis oli väga oluline. ja meile tundus, et äh, kui me võtame sellise lähenemise, nagu me selles dokumendis oleme võtnud, et vastused äh, peituvad multilateraalsuses siis tuleb leida, millised need vastused on, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigud, äh, Ühendriigid äh, vaatamata oma majanduslikule ja tehnoloogilisele jõule ei suuda üksinda mõjutada seda uut arhitektuuri. ja seega peab endale esitama küsimuse, et kui me tahame multilateraalselt struktuuri, siis millistele teemadele see struktuur peaks keskenduma ja milliste tingimustel peaks koostöö siis realiseeruma. ja lühidalt põhimõttelised probleemid kohe kerkisid esile, kõigepealt demokraatia ja arengu probleemid, lisaks sellele ka väärtuste probleem, millele Euroopa Liit on üles ehitatud rahvusvahelise julgeoleku kriis, mis on viinud selliste konfliktidele näiteks nagu Iisraeli-Palestiina konflikt või Aasia mandri probleemideni või Venemaa suunas kujundatav poliitika ja sellele lisaks veel siis suur tulevikuväljakutse ehk kliimaga seonduv ja see kõik viis kinni sellele järeldusele, et äh, traditsiooniline lähenemine, äh, eurooplaste tavapärane lähenemine multi, äh, sai Kopenhaagenis tagasilöögi osaliseks, selline normatiivne lähenemine ei sobinud kõikidele liik-, kõikidele riikidele, kes arvasid, et nad ei peaks järgima printsiipe, mis põhinevad lääne põhimõtetel ja on ü-, suhteliselt ilmselge, et ameeriklased üksinda ei suuda kõike juhtida, me mõistsime seda, et eurooplased ka omapäi ei suuda eesmärke täita, seega ameeriklased ja eurooplased peaksid neid suuri küsimusi arutama koos ja üritama välja kujundada eh, nii-öelda koalitsiooni nendes suurtes küsimustes eh, rääkides siis äh, majandusest ja julgeolekust ja kuid tuleb enda käest küsida, et kas tänastes tingimustes äh, ameeriklaste ja eurooplaste vaheline priviligeeritud suhe oleks üldse võimalik. ja äh, meie leiame, et selleks on vaja kolme tingimuse täitmist. tuleb tagada järjepidevus ka võrreldes eelmiste olukordadega ja me leidsime, et on oluline nende suhete jätkumine erinevates tingim-, erinevates oludes, kuid kolm tingimust me panime siis paika. kui eurooplased on jätkuvalt sõjaliselt sõltuvad Ühendriikidest, see ei tähenda seda, et Euroopa oleks jätkuvalt majanduslikult sõltuv Ühendriikidest, nii et sõjaline sõltuvus ei tähenda poliitilist sõltuvust automaatselt. ja see tähendab seda, et ameeriklased võtavad Euroopas teatava vastutuse ja, ja, ja et Euroopa võtab ka endale oma vastutuse kanda selgelt. teine tingimus on see, et me tõdeme seda, et uue poliitika definitsiooni kontekstis tuleb arvestada reaalsuse selle osaga, et Euroopa riigid üksinda ei suuda väljakutsetele vastu seista. ja kui me tahame jõuda tõhusa poliitikani, siis tuleb mängu juba suveräänsuse jagamine ja see on eeltingimuseks poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. jah, võib küsida, et miks härra Obama ei olnud Madridis, üks tõlgend toetus on selleks, et sellepärast, et äh, härra Obamale ei, lihtsalt ei kuuleks mitte midagi huvitavat äh, Madridis eurooplaste poolt enda jaoks, kuid minu meelest selline olukord ei peaks üldse kunagi esile tekkima. ja kolmas tingimus, et ameeriklased peavad äh, nõustuma sellega, et multilateraalses maailmas on otsuse langetajate hääli palju kuid tule- ja tuleb äh, mõista, et äh, hegemoonia poliitika ei ole see poliitika, mis vääriks järgimist, vaid et hoopis jagamise ja koostööpoliitika on see, mis peab prevaleerima. vot see on see, mille me oleme siia raportisse kokku pannud. see on ühe metodoloogia kirjeldus, mis arvestab siis uusi suhteid äh, Äh, ameeriklaste ja eurooplaste vahel ja seab teatavad tingimused. E suur tänu meie ettekandjatele ja alustame oma aruteluga. kõigepealt saab sõna proua Sarah Ladford, tema on USA, USA-ga suhete delegatsiooni aseesinaine ja tema esindab ka härra Brocki, kes täna kahjuks ei saanud siin kohal olla, palun, proua Ladford. Äh, suur aitäh, äh, ma tõesti olen väga äh, kehv asendaja Elmar Brokile, kes on delegatsiooni juht, ta vabandab, et ei saa täna siin olla, sest et tal oli varasem kokkulepe kohtuda nõukoguga. ma väga tervitan seda huvitavat raportit, mul ei ole veel olnud aega seda põhjalikult läbi lugeda. olen aga nõus äh, selle üldise mõttega. Euroopa Liit äh, soovib äh, Ameerika Ühendriikidega partnerlust, mitte poliitilist sõltuvust Ühendriikidest. ja lõhenenud Euroopal ei ole siin häält, me peame rääkima ühel häälel ja ainult siis suudame me olla ka arvestatav jõud maailma areenil. tahaksin küsida ka selle osa kohta, mis on vahetult enne järeldusi. siin on üsna intrigeeriv lause minu arvates, loen selle nüüd ette. American partnership will remain ineffective if it is treated as no more than an excuse or a springboard, springboard for a new form of domination by the West, meaning the US. That's äh, ma lihtsalt, mul tekib lihtsalt küsimus, et kas äh, siin on, peegeldub teatud äh, paranoia? see tundub väitvat, et äh, on teatud kahtlusi selle koha pealt, kas Euroopa on tugev ja ühinenud ja et kas tal on võimalik olla võrdne partner üle Atlandi Äh, hirm, et see kuidagi tugevdaks Ameerika hegemooniat, nagu mingid inimesed Euroopa äh, poole pealt äh, on kahtleval seisukohal, kas me oleme ikka usaldusväärne ja usaldatav liitlane. ja kui see olukord siin on lootusetu, siis see nagu töötab meie huvides, sest et siis ameeriklased ei kasuta meid ära sellise hüppelauana maailma domineerimisele. minu arvates on see selline kummaline psühholoogia, mis siin peegeldub. ja minu küsimus on, et kas, ja te olete nõus, et siin on eh, teatud element selline sees, eh, mida ühisem ja tõhusam me oleme, seda suurem on risk, et eh, ameeriklased võtavad meid iseenesestmõistetavana ja kasutavad meid ära maailma domineerimiseks Grazie onorevole Lodford, cominciamo <clears throat> con il vero e proprio... suur tänu, proua Lodford. ja nüüd meil on kaheksa sõnasoovijat. ja ma paluksin, et äh, sõnavõtjad oma küsimused formuleeriksid pooleteise minuti jooksul, siis me püsime ajakavas. kõigepealt kolleeg Milan Mon. tema oli juba Ahvetis selle teemal raportööriks. suur tänu, härra esimees. mul juba oli võimalus ühe korra selle raportiga tegeleda, nimelt täna hommikul, kui ma saatsin härra Puusekit. aasta tagasi märtsi lõpus võeti vastu minu raport ja seal öeldi, et strateegiliselt olulised olulisemad suhted on Euroopa Liidu ja USA vahelised suhted. viimase kahe aasta jooksul on tegelikult kolm faktorit ähm, sellised olnud, mida on eriti rõhutatud nende suhete tugevdamise puhul. nimelt ähm, USA administratsioon, äh, Obama oma uue ähm, mitmepoolse lähenemisega, Euroopa Liidu uue lepingu jõustumine et sellega tugevdatakse ka teatud äh, institutsioone ning kolmandaks ka äh, teatav mõistmine mõlemal poolel, et äh, tegu on uue reaalsusega, millest te ka rääkisite. nüüd, mis puudutab sõjalisi liite, sõjalist koostööd, siis see on teine valdkond, kus on väga selgelt välja tulnud, et me oleme globaalsed partnerid ja et meil on vaja seda koostööd teha ka Äh, militaarsel, militaarses valdkonnas. kuid meil on vaja ka teisi aspekte. mitte ainult USA, vaid ka meie kakskümmend seitse liikmesriiki peavad rääkima ühel häälel, sellisel juhul meie suhted USA-ga muutuvad palju tõhusamaks. härra esimees, jah, ma sain teie märguandest aru suhete tugevdamist on vaja ja siinkohal me saame ära kasutada Lissaboni lepingu jõustamist täna hommikul. täna juba räägiti sellest, räägiti ka, äh, räägis sellest ka Euroopa president, nii et ma arvan, et äh, Euroopa uus leping annab meile väga palju vahendeid, mis meile, meid abistavad. aga räägitakse ka kriisist, räägitakse äh, juhuslikkusest ja Äh, ma sooviksin äh, kuulda teie arvamust just selles küsimuses. suur tänu, härra Millemann. ja nüüd kolleeg Koomes pooleteiseks minutiks, palun tõesti pooleteiseks minutiks. Äh, suur tänu. Teie teine järeldus, et Äh, et eraldi riikidest ei piisa, meil on vaja sellist koordineerimist, et äh, nende asjadega hakkama saada. Äh, et hakkama saada näiteks Kreeka küsimusega või sellistes küsimustes, kus meil Ameerika Ühendriikidega koostöös on võimalik midagi saavutada, näiteks maksuparadiisidega või kurjategijatega võitlemine. võin ainult nõustuda et äh, Ameerika Ühendriigid peavad nõustuma mitmepoolse maailmaga, aga ka Euroopa Liit peab äh, sellise olemasolu tunnistama ja mitmepoolseid instrumente tunnistama, et meil ei oleks selline G kaks. Äh, Euroopa Liit ei ole Lissaboni lepingu raames ju tegelikult mitte midagi ette võtnud selleks, et tuua reformi ÜRO Julgeolekunõukogusse, mis on tegelikult äärmiselt vajalik, et mitmepoolset maailma tugevdada. minu viimane märkus puudutab teie viimast järeldust, ütlete, et poliitiline sõltumatus ei tähenda äh, ju tegelikult äh, äh, tingimata sõjalist sõltumatust, aga tänases maailmas näen ma seda, et Euroopa Liit ei peaks kõrvale hoidma öö, oma öö, sõjalise muskli treenimiseks mitte öö, valedel eesmärkidel Äh, vaid just õigetel eesmärkidel, õigusriigi tagamisel rahvusvahelisel tasandil. suur tänu ja nüüd kolleeg Neits pooleteiseks minutiks. Uh, uh, härra esimees, kallid kolleegid, äh, sooviksin tänada Notre Europe'i esindajaid selle panuse eest, mille nad on teinud äh, meie mõttetöösse siin selles äärmiselt olulises teemal Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide suhete äh, kujundamine. loomulikult on meie ees praegu selline kummaline hetk, me oleme nii-öelda institutsioonide vahel endiselt veel üleminekuperioodis, tuleb Euroopa välistegevust teenistus, aga see veel ei eksisteeri, diskussioonid käivad ja samal ajal muidugi maailm ei peatu äh, ja ei oota meid järele. ta ei oota, et me kõiki oma probleemidega ühele poole saaksime ja ei võimalda meil siis äh, teha niisugust suurejoonelist sisenemist maailma areenile. aga me peaksime siiski siin võimalikult hästi olemasolevat olukorda ära kasutama. Äh, ma usun, ja see tuleb ka teie raportist välja, et me peaksime iseennast kriitilise pilguga vaatama esiteks meie, meie Euroopa Liiduna vajame sellist, äh, mida mina pean vanaks äh, heaks välispoliitikaks, äh, kus me üritame leida lahendusi probleemidele, mitte lihtsalt teha deklaratsioone probleemide kohta, me oleme retoorikas väga head, tunduvalt vähem head oleme me probleemide lahendamises. nii et meil kindlasti on seda vaja. teiseks ja see on minu viimane märkus, härra esimees. ja nüüd olen raisanud terve lause selle ütlemise peale. kui me äh, valmistume ette mitmepoolseteks läbirääkimisteks, siis peame me aru saama, et sellest ei piisa, et me ainult omavahel äh, nõusoleku saavutame ja siis jõuame konverentsile, praegu viitan ma Kopenhaageni kliimakonverentsil, me ei saa sinna niimoodi kohale purjetada ja arvata, et kõik meiega nõustuvad lihtsalt sellepärast, et me omavahel kokkuleppele jõudsime. see, mis Kopenhaagenis aset leidis, äh, näitab väga selgelt, kui äh, keerukad saavad olema tulevased läbirääkimised, aitäh kannatlikkuse eest! suur tänu. kõigepealt mul on üks organisatoorne küsimus. nimelt mul ei ole kirjalikus vormis seda raportit ja ma näen, et teised äh, tsiteerivad sellest raportist. ahaa, see on väljas olemas, suur tänu. teiseks, siin räägiti sellest äh, poliitilisest ja, äh, ja militaarsest sõltuvusest, sõltumatusest. ma sooviksin viidata sellele, et poliitiline sõltumatus on seotud ka uue NATO strateegiaga, me näeme, peame seda nägema ka selles kontekstis ja ma sooviksin teada, et konsensuse mm, äh, traditsioon, kas see on ka NATO kontekstis võimalik? see, kui meid ju ometigi pidevalt sunnitakse ka militaarsesse sõltuvusse. nüüd teine küsimus äh,. USA asepresident Biden ütles väga selgelt, et Washington on rahvusvahelisel tasandil juba väga aktiivne ning ta palub, et kõik partnerid äh, vaataksid üle oma äh, tegevused. kas see tähendab siis seda, et äh, USA annab oma võimu käest ära, kui Euroopa Liit maailma jõudude tasakaalustamises rohkem osaleb? ja teine, järgmine küsimus. USA väidab, et ähm, liiga vähe investeerib ähm, Euroopa äh, relvastusse. siin on räägitud äh, kahest protsendist SKT-st investeeringutest ähm, relvastusse, et milline on teie arvamus selles osas, me peame siin arvestama ka vaesuse olukorraga maailmas. suur tänu, viimane küsimus ja siis saab sõna härra Škjoba. härra Petikov. suur tänu, härra esimees. ameeriklased on saanud just oma esimese Vaikse ookeani presidendi. ta ei vaata Atlandi-üleseid suhteid mitte ainult nostalgiliselt, vaid ka väga mõistlikult ja pragmaatiliselt. mina kahtlen, kas meie, eurooplased, nostalgilise hoiaku kaudu suudame järgida ameeriklaste suunda ja kas me suudame äh, muuta seda marginaliseerimist. minu meelest äh, üleatlandilises suhetes on äh, teatav dialektika. Need suhted saavad äh, siis olulisust juurde, kui mõlemad pooled saavad selle praktilise kogemuse. nimelt, et nende tegevus mõlemal pool Atlandi ookeani peab olema üksteisele kasulik ja ameeriklased kõhklevad praegu eurooplaste tegevuses, nad ütlevad, et te teete ainult avaldusi, aga te ei tee piisavalt reaalselt midagi. Teie panused ei ole reaalsed. ja nüüd veel teise avalduse kohta, millest ma vist õieti aru ei saanud, kas me tõesti peame kartma, et kui me et kui me USA-ga rohkem koostööd teeme, et me siis taaskord maailmale oma arvamust peale surume. kui te ütlete, et lääs ei peaks juhtimisrolli üle võtma, siis ma küsiksin, et kas juhtimisroll peab üldse kellelgi olema ja kui peab olema, siis kellel? suur tänu, härra Pütikov. ja nüüd saab sõna härra Škjopa, kuna ta peab varem ära minema, palun Äh, kommenteeriksin mõnda nendest küsimustest, mis siin tõstatati ja siis härra Davignon äh, vastab nendele teistele. üks äh, küsimus, mis tõstatati, viitab analüüsile, mis on selles raportis ja mis puudutab seda, kuidas tegevused on, mis on üha puudulikumad, äh, sest nad põhinevad eksklusiivselt ainult äh, rahvusriikide pädevustel ja asjaolu, et äh, üleilmastamine on olnud selle paradoksi, et rahvusriikide pädevus väljakutsetega hakkama saada on vähenenud, samal ajal on aga äh, üha jäigemaks äh, muutunud äh, need tunded, mis on suveräänsuse koha pealt. ja ma arvan, et see kehtib kõikide maailma riikide kohta erinevatel tasanditel. viimane aastakümme on ka näidanud, et Äh, ka, et see kehtib ka maailma kõige võimsama ja rikkama riigi kohta, ehk siis Ameerika Ühendriikide kohta. ja ma arvan, et see analüüs on üks äh, neid võtmeelemente, millele ehineb, ehit-, on üles ehitatud ka selle raporti loogika. paar märkust veel, viimane kõneleja ja ka proua Koomes puudutasid seda, et äh, Euroopa Liidu Äh, puudulik tegutsemine nii selles osas, äh, mida oleks äh, saanud ära teha julgeolekureformi edendamisel. samas ka see, et ei ole piisavalt käsitletud omaenda julgeoleku eest vastutamise küsimust. ma arvan, et need kaks punkti on äärmiselt asjakohased, need on vastavuseks sellega, mida ütleb raport selle kohta, et selleks, et see uus lähenemine ka järgimist leiaks, peab Euroopa ära parandama mitmeid puudujääke omaenda poliitikates nii nagu ka Ameerika Ühendriigid peavad ehk äh, vastupidiselt äh, ümber vaatama sellise äh, kõikvõimsuse ja sõltumatuse unistuse. Need on kaks sellist kokkukäivat puudujääki, mis on viimaste aastakümnete poliitikates olnud ja need puudujäägid tuleks korrigeerida. ja ma olen täiesti nõus selle märkusega piirduksin nende paari punktiga. suur tänu, professor Pädevas-Kioppa. ja lõppsõnaks äh, saab sõna härra Davignon pärast seda, kui kõik äh, on sõna saanud ja härra Davignon võtab siis asjad kokku, kuid ma piiran pooleteist minutiga kõneaega, järgmisena saab sõna härra Kelam. suur tänu, härra esimees ütleb ära kelam itaalia keeles. suur tänu, et te nii praktiliselt äh, olete lähenenud äh, sellele kõige suuremale väljakutsele, mis meie ees on. Teie äh, raport kindlasti on praktiliselt väga kasulik, ta on nimelt suhteliselt lühike. aga ega ta eriti lahke ei ole ja tõesti, meie puudujäägid tuleks meie eelisteks pöörata ja selle ees me jõuame oma ühtsete väljakutsete juurde. ja võib-olla selle supranatsionaalse mõõtme sissetoomine, mis oli Euroopa taasühendamisele ülioluline, võiks leida rakendamist nüüd ka üleilmastumise kontekstis mis puudutab Euroopa Liidu USA suhteid nüüd otseselt, siis on neid, kes on öelnud, et äh, see on, äh, et äh, nende puhul on tegemist nagu vana pahura abielu probleemiga, kellel ikka ja jälle esineb probleeme, kuid kes kunagi lakku ei lähe. minu küsimus on teile, et kas te olete härra Stubbi Soome välisministri Eh, sõnadega nõus, et meil on vaja uut solidaarsustehingut Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahel ja tuleb nii kiiresti kui võimalik eh, ühtne trans-, Atlandi-ülene turg eh, luua, mida parlament on ka välja pakkunud. suur tänu teile, härra Kelam, ütleb härra esimees. härra Taaler, üks minut, palun. suur tänu, härra esimees suur tänu meie mõlemale külalisele, suur tänu ka selle aruande eest, minu meelest see aruanne on väga õigel ajal esitatud. Ühendriigid on tõesti väga suur riik, kuid SKT-d arveta, arvestades on äh, Euroopa Liit kolmkümmend protsenti suurem riik, kui lubate te seda, lubate seda niimoodi nimetada. minu järgmine küsimus, kas see Lähis-Ida on praegu see peamine probleem maailmas, kus Euroopa Liit ja Ühendriigid võiksid rohkem koostööd teha. minu meelest on see kindlasti peamine ebastabiilsuse generaator maailmas ning Euroopa ja Ühendriikide vastase mõtteviisi peamine öö, äh, hälli koht millisena näete teie lahendust Lähis-Ida probleemile, äkki võiks kasutada ära NATO-t, kus me istume koos äh, ameeriklastega? suur tänu, härra Taaler, viimasena saab sõna härra Van Balen, üheks minutiks, palun. suur tänu, härra esimees. tõsiasi on see, et kui me vaatame Euroopa välispoliitikat, siis kaks liikmesriiki Euroopa Liidus on ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed, nendel on oma seisukohad, millest nad ei eemaldu ja seega me peame sellega lihtsalt arvestama ja vaatama, kuidas äh, prantslased, britid ja liit peaksid saama koostööd teha. millisena teie seda koostööd näete? ja teiseks te rääkisite sõjalistest sekkumistest. minu seisukoht on, et ilma relvajõuta ilma selleta, et Euroopa Liit näiteks oleks valmis äh, oma sõdureid saatma Afganistani, ei saa rääkida võrdsest äh, suhtest ameeriklastega, sõjavägi tuleb mingil hetkel mängu ainult pehme jõuga, ei saa rääkida tasakaalust. mis te arvate sellest? suur tänu, ütleb härra Albertini ja toh-, doktor Davignon, teil on nüüd aeg vastata Te, teil on umbes viiskümmend minutit siis, jah? suur tänu, härra esimees, nii kiiresti kui võimalik. kõigepealt küsimus, mis minu käest küsiti hüppelaua kohta. meie tegevuse karikatuur mis joonistatakse meie suhete kohta Ameerika Ühendriikidega, kui see ei baseeru sellel, mida me üritame saavutada, siis joonistatakse sinna meid sellistena, kes üritavad lihtsalt varjata seda, et nad on domine-, dominandid sellel see aruanne baseerubki ja teised küsimused, mis on otseselt sellega seotud, on see, et multilateraalses maailmas peavad ka teised osapooled panustama. ja see aruanne viitab sellele, et teised osapooled peavad jälle siis omakorda nende sõnu ka kuulama, tänasesse maailma ei sobi see, et keegi dikteerib ette seda, mida me teeme. see ei saa kunagi olla nii tugev et osapooled automaatselt tulevad kaasa. ma tulen hetkeks tagasi Kopenhaageni juurde. Kopenhaageni tippkohtumine minu meelest oleks jäänud üldse pidamata, kui äh, Euroopa Liit ei oleks pühendunud sellele küsimusele. kuid me läksime sellele konverentsile selle lähenemisega, et see, mis sellest välja koorub, on võrreldav sellega, mis on saavutatud varem, nimelt kollektiivne kokkulepe, mis hõlmab kollektiivselt võetud kohustusi ja hinnangud selle kohta, kuidas need kollektiivsed vastust, kuidas seda kollektiivset vastutust on kantud. ja Kopenhaagenist selgus täiesti selgelt, et enamus teisi riike ei olnud sellise lähenemisega mitte nõus ja tahtsid hoopis teistsugust lähenemist mille aluseks ol-, olid nende huvide arvestamine läbirääkimistel ning nad ei äh, arvanud sugugi automaatselt, et multi-, multilateraalne foorum on kõige õigem koht seda teha. ja seega meile selgus, et äh, me peame veenma inimesi toetama seda multilateraalset maailma. ja me võime seda veenmistööd küll teha, aga see on saavutatav ainult siis, kui nad alluvad sellele multilateraalsele filosoofiale. ja et mitte me ei tee seda, mida me oleme teinud aastakümneid. ja siin see muutus seisnebki ja selle osas tuleb olla ettevaatlik. ja punase joonena läbib seda aruannet see, et mitte keegi ei ole täna sellises äh, olukorras, et nad saaksid ülejäänud maailmale dikteerida seda, mis nad peavad tegema. samas, kui meil piisavalt reegleid paigas ei ole, siis me põhimõttelisi probleeme ka lahendada ei suuda. seega meil on vaja sellist platvormi ja metodoloogiat vestlustele, mis aitaks seda kõike saavutada. ja seega Euroopa ambitsiooniks on kindlasti mitte sattuda marginaliseeritu seisusesse, ameeriklastel on vajadus oma rolli täita ja kui me suudame koondada ameeriklased ja eurooplased ühise eesmärgi taha, siis kindlasti sellest kujuneks väga hea viis asjad lahendada, ega me ei põrku tagasi ameeriklaste ees, kuid tuleb leppida kokku selles, mida see endast peab kujutama, mitte laskma asjadel minna nii nagu ikka vanasti ma liidaksin siia küsimuse, mida es-, küsiti Lähis-Ida kohta. kas äh, ameeriklased ja eurooplased peaksid tegema enam Lähis-Idas, vastus on täiesti selge, jah. täna on kujunenud välja teatav äh, kohustuste jaotus, kus Euroopa Liit äh, tohutult investeerib palestiinlastele äh, arenguabi läbi ja see on normaalne. ameeriklased üritavad väänata Iisraelisi kokkuleppevajaduses, kuid tegemist on kahe täiesti eraldiseisva ettevõtmisega. kumbki osapool ei kasuta ära teise mm, mõjuvõimu. seda peaks palju rohkem tegema ja ma olen nõus ka selle märkusega, et pida, pideva tupikseisu tulemusel Lähis-Idas on tulemuseks igasuguse lääne poolse tegevuse ebapopulaarsus, seda nähakse ebaõiglasena ja kõik te teate, et sellistes küsimustes äh, suhtumine on olulisem kui tegelikkus ja põhimõtteliselt äh, on meie mõjuvõim kadumas ka paljudes teistes riikides, kelle ka rahu on puud, kellel rahust on vajaka, sellepärast et nähakse sellist tööjaotust ja seda ei usaldata proua Neits ütles, et jah, et me ütleme siin raportis selgelt välja, et kuigi meie retoorika kvaliteet on suurepärane, ei piisa sellest. sõnadega ei veenda kedagi, ei veena kedagi, me peame seda tegema oma tegude, konkreetsete eesmärkide seadmise ja tulemustega. nüüd on meil Lissaboni lepinguga kätes uued instrumendid, nüüd meil enam ei ole millegagi oma tegevusetust välja vabandada, ennem me saime öelda, et me tahaksime midagi teha, aga vahendeid ei ole. tõehetk on käes, vahendid on välja võideldud, mida me siis aga tahame nendega teha ja nende vahendite väärtus äh, seisneb otseselt selles, mida nendega saavutatakse. ja nüüd olemegi täna väga selgelt olukorras, kus tuleb ära otsustada, mida me tahame teha ja mida me ei taha teha. ja see on otseselt vältimatult kätketud ka sellesse, et tõhusus tähendab jagamist. võimatu on äh, välja kujundada ühte seisukohta, mis on kahekümne seitsme liikmesriigi ühispositsioon. see, see ei ole mitte mingisugune positsioon, see on mingi kunstlik äh, kontseptsioon. nii et me peame hakkama mõistma seda, et meie poliitilise diplomaatilise tegevuse eesotsas on osa sellest metodoloogiast, mida me kasutame Euroopa sfääris tulemuste saavutamiseks, kasutatav ka selles valdkonnas seega me peame eeldama seda, et osa äh, meie sta-, so-, so-, ähm, suveräänsusest tuleb loobuda, sellepärast et muidu ei piisa meie tegutsemisest. nüüd küsimus, et kas me kardame äh, ühepoolset tegevust ja et kas me kardame, et sellest on puudu, selle puhul jääb aega tõhususest. see tekitab suuri vääritimõistmisi selle vahel, mida me tahame saavutada ja mida me teeme mina G kahte ei pelgaks. minu meelest Hiina ja USA vahel ei ole piisavalt ühiseid jooni, et nende suhe võiks olla pikaajaline. kuid kui eurooplased ei ütle, mida nad tahavad, kui nad ei ütle välja, mida nad äh, sallivad ja mida mitte ja ei võta endale kohustusi, vot see on äh, murettekitav. ja siis veel äh, julgeolekukulud. me üritame selles aruandes seda öelda, te loete selle veel ise läbi ja ma üritasin selle nii lühidalt kokku võtta kui võimalik, kuid me ütleme siis jah seda, et sellepärast, et me oleme julgeoleku mõttes sõltuvad Ühendriikidest, peame me automaatselt nende poliitilise, nendest ka poliitiliselt sõltuma ja sellest saame edasi, on küsimus, et kas me peaksime olema ka sõjaliselt sõltuvad Ühendriikidest üldse, vastus on ei kuid selliste raportite puhul tuleb siiski alustada sellest, milline olukord praegu ja siis rääkida sellest, kuhu me tahame jõuda. kui me ainult sellest räägime, kuhu me tahame jõuda, siis inimesed ütlevad, et kuivõrd äh, meil sellist olukorda ei ole, siis me ei saa mitte midagi teha, nii et äh, peame siin köiel kan-, kõndima me küll ütleme, et äh, see, et me oleme sõjaliselt sõltuvad, ei tähenda seda, et me peame olema poliitiliselt sõltuvad, kuid tõsi on ka see, et see sõjaline sõltuvus ei ole ka õige. teatav edasiminek on ju saavutatud, viis aastat tagasi olime me punktis A, üldse ei kujutatud ette, et äh, Saksamaa oma jõud saadab kolmandasse riiki või et NATO lahkuks Atlandi piirkonnast et läheks Afganistani või Balkani riikidesse, nii et teatavad edasiminekud on saavutatud, kuid mitte piisavaid. meie ei taha mingisuguseid illusioone tekitada. see kõik, mis on kirjas, on meie meelest saavutatav, kui keegi seda saavutada tahab. see on kontseptsioon, see ei ole kindlasti kirjeldus selle kohta, mida ühe või teise asja puhul ette võtta, vaid see on kirjeldus miks, kui me tahame muutunud maailmas rolli omada on vaja tagada Ühendriikidega partnerlis, partnerlus, kuid kõik sõltub sellest, kuidas see partnerlus on, millele see partnerlus on üles ehitatud. seda me üritasime siia raportisse sisse kirjutada ja olen ilmselt vastanud nii hästi kui võimalik erinevatele küsimustele ja tahaksin korrata seda, mida ütles minu kolleeg. me tõesti oleme väga tänulikud selle võimaluse eest oma väikesest tööst teile rääkida suur tänu. see oli tõesti väga huvitav kohtumine. ma arvan, et ka küsimused näitasid seda. Te mainisite lõpus veel kolme väga olulist punkti. Euroopa peab vabanema sõltuvusest NATO-st Euroopa Liidu USA partnerlus peab äh, tõeliseks äh, tugevaks muutuma. ja meie eesmärgid peavad olema kooskõlastatud äh, ka meie liikmesriikide valitsustega ja meil ei ole enam tegu ida-lääne vahelise jõudude jagamisega, vaid meil on tegu ähm, multipolaarse maailmaga. suur tänu ja nüüd me jõuame oma hääletuste juurde, mis on järgmine päevakorrapunkt. kõigepealt arvamuse projekt, mis puudutab makromajanduslikku finantsabi andmist Ukrainale ma paluksin, et te oma elektroonilised hääletuskaardid paneksite hääletusmasinatesse, kui te seda juba teinud ei ole me alu-, alustame kohe hääletusega. ma annan teile äh, paar minutit küll aega veel, et te saaksite kohale asuda. ja ka igal juhul nüüd, siis jõuame hääletuse juurde, kõigepealt äh, põhjenduspunkt üks. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? Er-, vastu võetud. muudatusettepanek. kas soovite kontrollida? väga hea, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kaks hääletus on alanud. me ootame veel paar sekundit. erinevate krediitkaartidega tõesti hääletada ei saa, palun kasutage hääletamiseks eh, parlamendisaadiku kaarte, niisiis kolmkümmend kaheksa poolt hääl, kuusteist vastu, vastu võetud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 kuuskümmend üks häält on antud. neli erapooletut, viiskümmend seitse poolthäält. õnnitlused raportöörile. sellega on hääletus lõppenud kolleegid, torniamo ai nostri lavori. lugupeetud kolleegid, me jätkame oma tööga. päevakorra, päevakord näeb meile ette järgmist arutelu. tegu on raporti projektiga härra Salafrankalt ja see on seotud Euroopa Liidu strateegiasuhete arendamisega Ladina-Ameerikaga. neljandal veebruaril toimus esimene arutelu, homme toimub hääletus. ja ilma pikemalt viivitamata ütleksin järgmist. härra Salafranca saab kohe sõna, kuna tal on veel ka teisi kohustusena, niisiis palun, härra Salafranca. suur tänu, härra esimees kõigepealt sooviksin öelda, peksapust. suur tänu, härra esimees. kõigepealt sooviksin öelda, et äh, vaatasin väga tähelepanelikult läbi need umbe, umbes sada muudatusettepanekut, mis esitati ma üritan loomulikult ähm, erinevaid muudatusettepanekuid äh, kooskõlastada ähm, ka selle raporti üldise filosoofiaga. tegu on sellise raportiga, mis ei alusta nullist, seda ma juba ka eelmine kord ütlesin, vaid see parlament äh, tugineb eelnevatele raportitele, mille parlament on samal teemal juba vastu võtnud ja see rajaneb ka tekstidel, mis on vastu võetud enne tippkohtumisi. ma võin aktsepteerida praktiliselt kõiki sotsiaaldemokraatide esitatud äh, muudatusettepanekuid. Äh, variraportöör on üritanud äh, mõningaid oma sõnastusi muuta, nii et säilitada raporti põhifilosoofiat ka altelt olema suurema osa muudatusettepanekuid üle võtnud. teiste fraktsioonide muudatusettepanekute kohta võin öelda, et ma säilitan mulle mõistlikuna näivad muudatusettepanekud. ja äh, kasutan ka neid muudatusettepanekud, mis tugevdavad veelgi raportit. mõningaid muudatusettepanekuid soovitaksin, sooviksin veelgi äh, täpsemalt läbi vaadata mõningad muudatusettepanekud ma pean tagasi lükkama seoses äh, nende piirangutega, mis raportitel on esitatud es,. palju esitati muudatusettepanekuid äh, inimõiguste kohta või piirkondlike äh, programmide kohta, sotsiaalne võrdsus, sugudevaheline võrdsus. ja ma olen juba ise esitanud äh, sarnase teemalisi muudatusettepanekuid ja, ja olen ka aktsepteerinud mõningaid ähm, kolleegide muudatusettepanekuid. nüüd äh, kolm muudatusettepanekut, millest sooviksin rohkem rääkida. esiteks, aspektid, mis on seotud Euroopa Liidu, Kolumbia, Peru, Peru öö, äh, lepinguga, tehnilised läbirääkimised on juba lõppenud. selle kohta sooviksin öelda et variraportööridega, proua Weberiga liberaalidest olen kokku leppinud ja ka roheliste koordinaatoriga olen rääkinud seda küsimus, olen arutanud seda küsimust, rohelised ei ole oma seisukohta veel kinnitanud, aga me jääme Albertini raportis sõnastatu juurde. see tähendab, et ma aktsepteerin kõiki muudatusettepanekuid, mis on seotud kõrge esindajaga. see puudutab ka äh, võrdset kohtlemist, äh, võrdseid võimalusi ja on veel üks teema, mille osas on eriarvamusi. ja see küsimus on seotud äh, sellega, et komisjon kavatseb praegu ähm, erafondi luua. mõned ütlevad, et see fond peaks olema siiski avaliku iseloomuga. ma olen äh, meelsasti valmis kompromissmuudatuse ettepaneku esitama kus me viitame ainult selle fondi loomisele, aga mitte ei viita selle õiguslikule iseloomule. kolleegid kindlasti mõistavad, et kui raportöör ütleb, et Euroopa kom-, et äh, ta Euroopa Komisjoni äh, teatist äh, tervitab, siis kindlasti on mõni fraktsioon, kes sooviks hoopis vastupidist öelda. nimelt, et ta äh, kahetsusega võtab vastu sellise teatise. aga mina omalt poolt üritan kõikidega koostööd teha, ütlen veel kord, et ma olen meelsasti valmis kõikidega koostööd tegema selleks, et ähm, hääletus oleks edukas ja et me jõuaksime võimalikult äh, laiapõhjalise konsensuse, ma arvan, et töö, et tee selleni on on päris hästi juba läbitud. proua Lunacek, Roheliste esindaja, äh, variraportöör ütles, et tal ei ole veel piisavalt aega olnud selleks, et kompromissmuudatuse ettepanekuid üle vaadata, aga ma olen äh, hea meelega nõus temaga veel kord äh, asja arutama, et kõiki kõhklusi kõrvaldada ja teha kõik, mis minu võimuses, et ta saaks küsimused, küsimustele vastused suur tänu, härra Salafranca. ja suur tänu ka selle eest, et olete nii koostöövalmis. Ähm, äh, kolleeg Mändeste Valle saab nüüd sõna. suur tänu, härra esimees mina juba õnnitlesin härra raportööri meil on mõlemil väga palju kogemust sellise tööga, ma ütleksin, kasutada võimalust, et kõikidele kohalviibijatele öelda järgmist. see raport on osa selle komisjoni ja selle parlamendi pingutustest ja neid pingutusi on juba mõnda aega tehtud selleks, et partnerlussuhted Ladina-Ameerika riikidega arvestaksid ka avaliku arvamusega ja ka, ja et see, ka valitsused näeksid seda sellisena. oluline on jätkata senist tööd, sellepärast et Euroopa Liidu avalik arvamus ja ka valitsuste arvamustest lähtuvalt ei saa kindel olla selles, et kõik piisavalt teaksid, ähm, kui, millised on selle piirkonna äh, probleemid ja et neil ei ole piisavalt infot Ladina-Ameerika riikide tegelikkuse kohta. paljud sealsed puudujäägid saab äh, kõrvaldada meiepoolse abiga ja see tutvustab, äh, vabandust, see tugevdab ka meie suhteid kultuurilistel, ajaloolistel põhjustel ja ka ühiste väärtuste tõttu ei ole ühtegi teist piirkonda maailmas, mis äh, oleks paremini sobiv äh, meie, meiega koos töötama kui see piirkond. suur tänu ja nüüd kolleeg Tänaku. suur tänu meil on äh, raportööri näol tegu tõesti eksperdiga Ladina-Ameerika riikides ja ma arvan, et tema raport räägib iseenda eest, see on väga hea. ma sooviksin öelda ainult seda, et ma ei ole väga hea muudatusettepanekute koostaja, seetõttu need kultuurilised suhted on minu jaoks väga olulised, kui me räägime Ladina-Ameerikast ma arvan, et sellele ei ole piisavalt äh, Äh, tähelepanu juhitud, seda ei ole piisavalt rõhutatud. ja ma tean, et äh, komisjon on küll tegelenud äh, selle teemaga viimasel ajal, kuid ma arvan, et raportöör võiks muudatusettepanekutes rõhutada rohkem ka seda teemat. kaheksakümnendatel aastatel, kui mina olin siin parlamendis, siis see oli Äh, diktaatorlike režiimide aeg paljudes Ladina-Ameerika riikides. ning äh, meie pingutasime selle nimel, et äh, need riigid muutuksid demokraatlikeks riimideks. ja nagu viimane kõneleja ütles, siis maailmas ei ole ühtegi teist piirkonda, mis oleks nii lähedane meie kultuurile, ühiskonnale, ajaloole ja me peaksime tõesti rohkem rõhutama ka kultuurilist aspekti selles raportis. suur tänu. ja nüüd kolleeg Tänak. Ah, aitäh, härra esimees. esiteks äh, äh sooviksin tänada härra Salah Frankat äh, selle äärmiselt äh, tõsise raporti eest, mida ma olen huviga lugenud ja nüüd äh, üritame saavutada kompromiss muudatusettepanekuid, sest et muudatusettepanekute rida oli väga pikk. ma arvan, et siin kojas Euroopa Liidus on kerge unustada või kõrvale panna selle strateegilise suhte, mis meil Euroopa Liidul Ladina-Ameerika riikidega on eriti just äh, viimastel aastakümnetel on see aset leidnud äh, laienemine, väljakutsed äh, suhetes Hiina, Venemaa ja selliste riikidega. samas me ei tohiks siiski unustada Ladina-Ameerikat, mille tähtsus oli oluline kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel enne viimast laienemisringi, tegemist on maailma strateegilise osaga ja me ei tohiks unustada seda, äh, mitte ainult olulisi tegijaid nagu Brasiilia või Mehhiko, vaid ka teisi nagu Kolumbia, Mehhiko, Tšiili, Argentiina, kelle äh, poliitilist dünaamikat me samuti peame lähedalt jälgima. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et me julgustaksime ka paremaid kaubandus- ja poliitilisi suhteid äh, mandrite vahel. eriti me peaksime vastu seisma siin äh, kojas äh, esinevatele survetele peatada vabakaubanduslepingud, eriti just äh, see, mis hetkel läbi räägitakse Kolumbiaga äh, põhjustel, et valitsus on rikkunud inimõigusi, millel ei ole mingit tõestust. me, minu fraktsioon, konservatiivid, oleme nõus sellega, et meil on kultuur, mis põhineb samadel väärtustel Ladina-Ameerikaga ja me peame üritama säilitada Äh, parlamentaarset äh, demokraatiat, mis mõnikord nendes riikides kipub olema väga õrn ja eriti peame siin hetkel silmas Hugo Chavez'st äh, Venezuelas, kes töötab koos Castro režiimiga Kuubas selleks, et sellist šavenismi kogu regioonis levitada sellise lääne pluralistliku traditsiooni vastu äh, Äh, eesmärk on selline sovjeti stiilis totalitarism ja äh, autoritaarsus riikides, nendes riikides ja minu fraktsioon on sellele väga vastu. mul on teatud probleeme mõningate muudatusettepanekutega, mis äh, tahavad suurendada Ladina-Ameerika immigratsiooniõigusi, see on selline küsimus, millega peaks tegelema mitmepoolsel alusel Euroopa Liidu tasandil. mõningates liikmesriikides, eriti minu riigis, igasugune avatud uste poliitika äh, rände osas, mis, mida juhib äh, Euroopa Liit ja mida liikmesriigid peavad lihtsalt tunnistama, on midagi sellist, mis tekitab suurt vastuolu. Äh, see ainult vähendab Euroopa, Euroopa Liidu populaarsust ja suurendab äh, paremäärmuslaste populaarsust, nii et hääletan nende muudatusettepanekute vastu. Il prossimo intervento è quello del collega Weber, anche lui relatore. suur aitäh, järgmiseks proua Weber kes on samuti ALDE fraktsiooni variraportöör. esiteks sooviksin tänada raportööri. tegemist on hea ja sisuka raportiga. ja et mõista selle töö dimensiooni, peame me võtma arvesse ka selle, et esitatud on rohkem kui sada kakskümmend muudatusettepanekut. ja ei olnud äh, tegelikult lihtne nii paljude muudatusettepanekutega töötada räägime siin äh, raportist, mis puudutab Euroopa Liidu strateegiat suhetes Läti-Ameerika riikidega. paljud muudatusettepanekud äh, äh, puudutavad liiga detailset lähenemist sellisele strateegiale ja seetõttu ei tohiks nendega nõustuda. samas aga sooviksin öelda, et arvestades ALDE väärtusi, liberaalseid väärtusi, toetame inimõigusi, võrdseid õigusi. tahtsin mainida, et toetame väga Euroopa Liidu filosoofiat, mille järgi peetakse regionaalseid läbirääkimisi, samas aga ei tahaks kõrvale jätta ega isoleerida ühtegi riiki lihtsalt sellepärast, et midagi leiab aset nende regioonis ja kõik riigid ei ole nõus Euroopa Liiduga üht, ühiseid ja ühtseid läbirääkimisi pidama. minu arvates on oluline, et Euroopa Liit äh, läheneks Ladina-Ameerikale näiteks sellises tundlikus küsimuses nagu ränne äh, Kesk-, Ladina-, Kesk- ja Lõuna-Ameerika soovivad äh, erirändepoliitikat Euroopa Liitu Ladina-Ameerika inimestele. Äh, härra Tännok juba mainis seda, aga äh, äh, miks meil siin ei ole äh, sellist suletud uste poliitikat? ma arvan, et vastus siin on see, et me peaksime rohkem keskenduda oma heale haridusele Ameerikas, suuremale tööhõivele, äh, korralikule väärikale elule seal ja siis ei oleks nii palju sisserändajaid äh, Euroopa Liitu. ma arvan jällegi, et on toimunud väga hea äh, koostöö nii raportööriga kui sotsialistide demokraatide fraktsiooniga. aitäh, härra äh,, proua Lunatšek, Roheliste variraportöör. Ah, suur tänu, ma sooviksin alustada ühest punktist. menetlus. selle raporti eh, muudatusettepanekute menetluse juurde sooviksin tulla. juba aasta, peaaegu aasta olen ma siin eh, liikmeks ning ka enne seda ma töötasin Austria parlamendis ning seal ma olen väga palju sarnast teed, tööd teinud. ning nüüd ma lähtusin sellest, et äh, raportöör härra Salafranca mitte ainult kahe suure fraktsiooniga, nüüd siis liberaalidega äh, ja sotsialistidega koostööd ei tee, vaid ka rohelistega, aga seda ei juhtunud. ja ma sooviksin seda ka avalikult öelda, mul on väga kahju sellest mina eile omaalgatuslikult äh, lähenesin talle ja küsisin, et mis saab muudatusettepanekutest. härra Menendesi muudatusettepanekud sain ma enne kui härra Salafranca omad ja sellest mul on tõesti väga kahju. ka mina oleksin soovinud eelnevalt härra Salafrancaga kohtuda ja vaadata, kus on meie ühised huvid muudatusettepanekute osas nüüd aga on mul väga vähe aega selleks, et temaga neid asju arutada. mul on sellest väga kahju ja ma sooviksin seda ka niimoodi valjusti välja öelda. sest äh, roheliste fraktsiooni vaatevinklust äh, Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide suhted on väga olulised. mina isiklikult juba aastakümneid olen tegelenud Ladina-Ameerika riikidega, seda äh, valitsusväheliste organisatsioonide raames ja nii edasi, nii edasi. seetõttu see teema on minu jaoks äärmiselt oluline, sest kogu Euroopa Parlamendi ähm, poliitiline spektrum peaks olema siin ähm, peegeldatud. ja siin ei peaks olema peegeldatud ainult äh, suuremate fraktsioonide arvamus. seetõttu ma paluksin, et äh, tulevaste läbirääkimiste arutelude puhul me tõesti kaasaksime aruteludesse kõik fraktsioonid. ja nüüd siis detailide juurde. ma leian, et ähm, hea on see, et härra Salafranca on ähm, mõningaid meie ideid äh, siia kaasanud. näiteks põhiõiguste harta, selles, seda on siin mainitud. naiste vastu pööratud vägivald, sellest on siin räägitud äärmiselt oluline, et selle vastu võideldaks. või siis ka äh, kliimakatastroofi ähm, tagajärgede vastane võitlus ka, seda on nüüd tugevamini, äh, rohkem rõhutatud kui esialgu. samuti arvamusvabadust on siin mainitud. ma nüüd nägin ka esimesi kompromissmuudatusettepanekuid, ma teisi ma ei ole veel näinud, mul on ähm, kahju mõningatest punktidest, kuigi ma äh, ei välista, et me seal ei jõua ühisele arusaamale. et kui me, mul on kahju sellest, et me ei räägi rohkem energiaallikatest. näiteks veejõujaamadest, mille ehitus on äh, plaanis mõningates Ladina-Ameerika riikides. me teame Euroopa kogemustest, et sellised jõujaamad on keskkonnale kahjulikud ja tihtipeale on see kahjulik ka nendele põlisrahvastele, kes elavad nende kavandavate jõujaamade piirkondades ja seetõttu äh, peaks seda teemat ka sellest vaatevinklist äh, käsitlema. me peaksime rääkima ka nendest äh, energiakandjatest, mis vähem keskkonda kahjustavad, te võite küll öelda, et see on pisiasi, kuid need, kes väidavad, et tuumaenergia on puhas energiaallikas, siis nemad võiksid ka ennast äh, peita selle sõnastuse taha, öeldes, et see on keskkonna jaoks puhtam energiaallikas. mina rohelisena ütlen ei. tuumaenergia on väga kahjulik energiaallikas, kuigi äh, on, äh, ei tekita heitmeid ja härra Salafranca, meie vestluses te ütlesite, et te toetaksite ka seda, et viidetakse äh, naiste mõrvamisi Guatemalas, Mehhikos ja te, mõningates teistes Ladina-Ameerika riikides. ja mul on äh, selge küsimus teile, et kas te olete seda ka kuskil äh, oma raportis puudutanud? nüüd, mis meie fraktsioonile on tõesti väga keeruline on kirjas punktis kuusteist. siin räägitakse Euroopa Liidu Mercosuri partnerluslepingust ja räägitakse läbirääkimiste lõpuleviimisest enne Madriidi tippkohtumist mitte vaid minu fraktsioonist on siin kriitikat tulnud, vaid ka teised on öelnud, et siin praegu peetakse läbirääkimisi illegaalse valitsusega, mis on tekkinud äh, illegaalsetest äh, valimistest. ja praegusel hetkel veel viimane kommentaar minu poolt. härra Salafranca ütleb et läbirääkimised kaubanduslepingu läbirääkimised Euroopa Liidu ja andide ühenduse vahel on äh, rahuldavalt äh, lõpetatud, aga meie ütleksime, et meie kahetseme seda, et assotsiatsiooni leping kogu andide ühendusega ei ole aset leidnud see oleks äh, meie jaoks oluline täiendus. ma loodan väga, et äh, veel mõningaid arutelusid toimub, ma tean, et homme hommikul toimub äh, hääletus, aga ma loodan, et tulevikus me saaksime raportite arutelude raames kaasata kõikide fraktsioonide arvamused, suur tänu. suur tänu, kolleeg Lunatšek. ja härra Maier, kes on ka variraportöör. suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, härra Salafranca, minuni jõudsid need kompromissettepanekud alles nüüd. nii et väga raske on mul mingisugust arvamust nende kohta avaldada. ja nüüd see raport ise. Äh, härra Salafranca on teinud siin tõsiseid jõupingutusi minu meelest äh, selleks, et vältida kõige konfliktsemaid valdkondi, mitte ainult selle parlamendi jaoks, vaid äh, peamisi konflikti äh, valdkondi äh, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere saarte jaoks selle probleemi lahendamiseks on minu meelest täiesti mõistlik lahendus. praegu on asja taga see, et äh, Euroopa Liidul on kinnismõte selles, et kaubandussuhed peavad kõik baseeruma vabakaubanduslepingutel. ja minu meelest oleks mõistlik lahendus praegu siiski süüvida detailidesse, äh, praegu me libiseme nendest lihtsalt üle. eurooplastena peame vältima ka seda, et üritame teistele õpetada kogu aeg äh, seda, kuidas nad peaksid oma piirkonna integratsiooni ajama. Eurolatiga ma sain juba oma vitsad ja kannatasin väga selle suhtumise tõttu. Euroopa üritas pidevalt ettekirjutusi teha ülejäänud maailma selle kohta, mida me peaksime tegema. meil on jultumust ette kirjutada Ladina-Ameerika ja Kariibi mere sõpradele seda, kuidas nad peaksid integreeruma ja see tekitab tõsiseid raskusi strateegilistes suhetes. mina teeksin ettepaneku härra Salafrankale, et kui me kedagi kritiseerime õigustatult, näiteks viitame sõjaliste kulude suurele osale eelarvest, peaksime me sedasama praktikat järgima ka Euroopas me ei saa kaubel, kaebelda selle piirkonna sõjaliste kulutuste pärast, kui samas ise kulutame kaheksa korda rohkem. ja ma kujutan ette, et kui mina oleksin Ladina-Ameerikast või Kariibi mere piirkonnast, siis ma küsiksin kohe vastu, et äh, mis te ise siis teete. kui meile ettekirjutusi teete, siis äh, vaadake enne ikka äh, läbi, kuidas teil asjad kodus on. Teie sõjalised kulutused, lisaks sellele on teil veel massihävitusrelvad ja nii edasi. nii et minu meelest me peaksime küll vältima teistele õppetundide andmist. meie fraktsiooni jaoks on täiesti selge see, et nendest asjadest ei saa üle libiseda, näiteks Kolumbiaga assotsiatsioonilepingusse negatiivne suhtumine poliitiline dialoog selliste riikidega, nagu seda on Kolumbia, kes tapab ametiühingu tegelasi ja kus äh, pannakse üle tuhande inimese massihauda, nii nagu hiljuti selgus, ja parlamendil on oma sõjaväelised äh, rühmad, äh, sellest asjast me ei saa lihtsalt vaikides mööda vaadata ma mõistan, et siin on äh, liikmed, kellel on topeltstandardid inimõiguste osas, minul mitte. ja minu meelest me peaksime sellele asjale lähenema küll väga delikaatselt ja mõistma äh, ka seda, äh, mis juhtus Honduras'es presidendivalimiste järgi, tegemist oli riigipöördega. selle tulemuseks olid tohutud kannatused, palju inimesi hukkus ja üriti valitsust küll legitimeerida igati, kuigi tegemist oli täiesti selgelt sõjaväelise riigipöördega. ja ma juba alguses ütlesin, et Ladina-Ameerikas ja Kariibi piirkonnas tuntakse tõsit muret selle üle, et me räägime kaubandussuhetest alati vabakaubanduslepingu kontekstis. ning ma tänan härra Salafrankat et äh, ta on üritanud sellist arutelu vältida seekorda. teised riigid, näiteks nagu Ecuador, oma põhiseadusreformiga hiljuti üldse keelustas igasugused vabakaubanduslepingud. Ecuadori põhiseadus on selle võimatuks kuulutanud, sellepärast et äh, ajalooline kogemus taoliste lepingute puhul on olnud väga negatiivne, nii et äh, suur tänu härra Salafrankale, et nendest et on saavutatud äh, selline raport, kus äh, raskusi varasematega võrreldes on vähem, kuid äh, meie lähenemine Ladina-Ameerika osas on hoopis teistsugune, me tahaksime seal tagada demilitariseeritud piirkonna väljakujunemise, kus austatakse ametiühinguid, tööpuuduse vastane võitlus, aastatuhande eesmärgide saavutamine ja meie tahaksime alternatiivset lähenemist, kuid äh, ma toetan põhimõtteliselt neid järeldusi, mis, äh, mis raportis on tehtud. ja lõpetuseks veel, kui meil on kahepoolsed lä-, rääkimised, läbirääkimised ähm, Ladina-Ameerika riikidega äh, immigratsiooni osas ja tagasivõtmise direktiivi osas, mida mõned on nimetanud häbidirektiiviks, vot see on küll tõsine komistuskivi suheteks suhetes. sellepärast, et tõesti nad ei mõista seda, miks Euroopal on töökäsi vaja, aga samas Euroopas muudame immigrandid kurjategijateks ja paneme nad pooleteiseks aastaks trellide taha. nii et need on need küsimused, mis on praegu laual ja ma arvan, et ladinaameeriklased ja Kariibi mere piirkond nõuab meilt jätkuvalt, et me sellise äh, tagasivõtu, seaduse tagasi võtaksime. nüüd äh, saab sõna Euroopa Komisjon, vabandust, enne komisjoni äh, proua Muniz ja siis härra Angurakis proua Muniz. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin omalt poolt tänada härra Salafrankat ja kõiki variraportööre ja ka selle eest tahaksin tänada kolleege, et kompromissettepanekud on esitatud, see kõik eh, tagab suurema tasakaalu, parema tasakaalu siin selles raportis ja on kindlasti heaks aluseks meie suhetele Ladina-Ameerikaga. samas aga eh, mul ei ole olnud aega süüvida detailselt nendesse muudatusettepanekutesse, kuid ma tahaksin kindlasti lisada ja teen seda läbi suulise muudatusettepanekuga, et viidataks ka Tšiili maaväärinemisele, kuid proua Munitsile öeldakse, et äh, see on juba sees. proua Munits, jah, no väga kena, see on väga oluline. nüüd äh, Euroopa Investeerimispanga Euroopa Liidu poliitika üldiselt, rääkides ülesehitustööst Tšiilis, see, sellele tuleb viidata mis puudutab mitmepoolset kokkulepet Ecuadori ja Peruuga. meieni on, vabandust, mitte Ecuadori ja Peru, Peru, vaid Kolumbia ja Peru ähm, rahvusvaheline tööorganisatsioon on meie poole pöördunud, viidates ametiühingu õiguste rikkumisele Kolumbias ja on nõutud äh, selget äh, edasiminekut ja seda edasiminekut on ka näha. suur tänu, härra Angurakis, palun, viimasena. suur tänu, härra esimees ma tahaksin teha järgmise märkuse. see raport, mille härra Salafranca on koostanud, on võtnud kaks väga kahetsusväärset suunda. kõigepealt äh, Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika äh, suhete privatiseerimine, ma kasutan just nimelt seda terminit, äh, sellepärast et ma ei saa üldse aru, millest me siin räägime see kogu, kes hakkab seda lepingut, lepingu osas järelevalvet äh, koostame, on ju finantseeritud ettevõtluse poolt. ja ettevõtlus on ju siis see, kes tellib muusika. Nad ei ole ju oma raha eest äh, mingisugune sekretäriaat lihtsalt ja seega on minu meelest tegemist asja privatiseerimisega ja teiseks militariseerimine, Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika suhete militariseerimine. kuskil selles dokumendis on ka lõik rahu ja julgeoleku küsimuste osas, vist lõige üksteist, kui ma ei eksi, räägitakse ühtsetele ohtudele vastu seismisest me teame, et Euroopa Liidul on äh, kaldus äh, igasuguseid ähvardusi esitada ja ilmselt äh, Ladina-Ameerika omalt poolt samamoodi ja siis konkreetsed näited nagu Kolumbia. mulle tundub, et me surume neid samale teele, mida me oleme ise ette võtnud, nimelt üksteise ähvardamine. ja nüüd ühispositsioonid, kuidas me üldse seda arutelu saame siin pidada, ja samas rääkimata Euroopa Liidu täiesti äh, arusaamatut ja vastuvõetamatut suhtumist Kuuba suhtes. kui üldse meie tegevuses miski on kuuma mõju ja prestiiži suurendanud äh, Ladina-Ameerikas, siis, äh, siis on see meie üldine lähenemine ja see immigratsiooniraport on ka täiesti vastuvõetamatu räägime me siin oma raportis rändesüsteemi normaliseerumisest. ja mulle tundub, et äh, see raport üritab siin toetada kolmnurgasuhet ja minu meelest see ei ole küll sobiv. suur tänu! ja sõna härra Castor Castriole Euroopa Komisjonist. suur tänu! härra esimees, ma teen väga lühidalt. tahaksin äh, komisjoni poolt ka härra Salafrangat tervitada ja tänada selle raporti eest ja suur tänu teile nende jõupingute eest, eest, mida te olete võtnud selleks, et leida kompromisse erinevates küsimustes selle raportiga taas kord Euroopa Parlament ähm, annab väga kaaluka panuse, nii nagu ka varem, Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vaheliste suhete hoogustamiseks. ning äh, on teinud suure panuse ühtlasi ka Ladina-Ameerika nii-öelda profiili tõstmiseks Euroopa Liidu valitsuste ja kodanike silmis nii nagu ka raportist kirjas, äh, tegemist on piirkonnaga, kus elab üle miljardi inimese, koonduvad need inimesed kuutekümnesse riiki, ÜRO võtmeriikidega on tegemist ja seega on ülioluline, et Euroopa Liidul oleks Ladina-Ameerikaga paigas strateegiline suhe. väga suure rõhuasutuse on see raport, nii nagu ka meie teatis, pannud äh, väärtuste ühendusele, meie ühistele väärtustele, ühisele kultuurile, ühisele ajaloole. see on ühine ajalugu ja ühine seadustik, mida saab kindlasti väga edukalt ära kasutada. kuid tuleksin mõne konkreetse märkuse juurde, nüüd näiteks nagu regionaalne integratsioon või sellega kaasnevad mured et mis selles valdkonnas on siis toimunud arengute mõttes. kõigepealt ähm, Andide liiduga koostöö ei ole sugugi mitte äh, peatatud, see on täiesti avatud jutku, jätkuvalt kaks nädalat tagasi äh, kohtusime Andide ühenduse Euroopa Komisjoni koostöö vormis, tegemist oli väga konstruktiivse kohtumisega, sellel on neli liiget nüüd veel Ecuador on samuti esitanud taotluse läbirääkimiste, läbirääkimiste protsessis osaleda. seda siis, kui tehnilised äh, läbirääkimised Kolumbia ja Peruga on päädinud. tahaksin lisada veel seda, et kohtumised Ladina-Ameerika riikidega hõlmavad endas ka Hondurast ja, ja neid läbirääkimisi toetavad kõik piirkonna riigid. meile avaneb ka võimalus rääkida Tšiilist ja maavärinast. ma vastutan ka nende öö, ehm, suhete eest, nii et meile väga meeldiks, kui selles raportis ka Tšiili maavärina osas oleks suveräänsus mõte sees. härra raportöör, võtate kokku äkki asja, härra Salafranca? ja sooviksin teid äh, tänada selle töö eest, mis te olete teinud selle raportiga, härra Salafranca. ma tänan kõiki kolleege positiivsete, konstruktiivsete panuste eest. härra Maier võttis lühidalt kokku öö, äh, selle raporti tuumiku. kui me räägime strateegilisest koostööst Ladina-Ameerika piirkonnaga, siis me vajame äh, ettenägelikkust ja, ja me peame vaatama mitte ainult neid aspekte, mis meid lahutavad, meil on väga erinevad ideoloogiad ja erinev lähenemine paljudele teemadele, mida me peame arutama, aga ma arvan, et me peame olema kaugelenägevad selleks, et nendest vastuoludest, erimeelsustest üle vaadata ja vaadata, kus meil on võimalus leida ühiseid lahendusi neid meid kõiki puudutavate teemade kohta ma olen korduvalt Äh, koostanud siin parlamendis äh, raporteid ja ma olen alati öelnud, et et äh, ma olen üritanud alati kaasata oma eelkäijate tööd, mitte alustada nullist. ma olen näiteks siin rajanud Mehhiko delegatsiooni esimehe tööle. ta on maininud väga paljusid punkte oma töödes, ja ka proua de Kaiseri äh, tööd olen ma kasutanud siin raportis. ma tean, et see kuulub ka selle parlamendi töörutiini hulka. ja härra esimees, võib-olla ma tuleksin nüüd meie kolleegide märkuste juurde. kõigepealt tänaksin kõiki kiitusõnade eest meil on aega praegu ainult võimalike muudatusettepanekute jaoks. Äh, ja seetõttu kultuurilise mõõtme rõhutamine on hea ettepanek, see, ma üritan äh, see, seda ka rõhutada vastavas muudatusettepanekus. ja proua Lunatšek, ütlesite, et äh, Teid häirib seda, see, et äh, roheliste fraktsioone on diskrimineeritud, kuid sugugi mitte nii, härra esimees. nagu ma ütlesin, kogemus äh, siin parlamendis ja ka härra Maieri sõnad on kinnitanud seda, et ma olen alati üritanud konsensust leida. ma ei taha ühestki väiksemast poliitilisest fraktsioonist äh, nii-öelda üle sõita raporti äh, koostaja peab alati äh, kaasavalt töötame, me loomulikult vaatasime üle kõikide fraktsioonide esitatud muudatusettepanekud, aga kui me need kõik ka kaasaksime oma töösse, siis, äh, siis sellest tekiks üks segapudru. me peame siin teatavatest reeglitest kinni pidama. loomulikult ma võiksin vastu võtta kõik muudatusettepanekud. aga siin on tegu ka terviklikkusega ja sellega, et see jutt oleks äh, seotud. ma olen nõus proua Lunatšekiga, et kompromissmuudatusettepanekud tõesti saabusid väga hilja, ma alles täna hommikul sain need välja töötada. ja ka teiste fraktsioonide esindajad on ise tulnud äh, minu juurde ja arutanud minuga küsimusi ja ka teie oleksite võinud samamoodi talitseda, et me oleksime saanud võimalikult äh, palju teie fraktsiooni ettepanekuid üle võtta. muudatusettepanek kuuskümmend neli, puhtad äh, energiaallikad, ma arvasin, et see on suhteliselt mõistlik muudatusettepanek ja et ma olen saanud teie mõtted siin üle võtta. see räägib äh, megaprojektidest, mis on kirjas teie muudatusettepanekus, ma võiksin ka selle üle võtta aga me võiksime jääda siiski adekvaatse keelekasutuse juurde. nii et seetõttu ma räägiksin vähem saastavatest energiaallikatest. naiste mõrvamised, seda ma ütlesin täna juba hommikul, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, siin pakute teie välja, et võitlus naiste äh, mõrvamiste vastu oleks ka äh, meie suhete üheks nurgakiviks. aga ma ju olen ka siin öelnud, et äh, nõuab naiste mõrvamise vastast võitlust, kuna tegu on ühe kõige räigema diskrimineerimise viisiga, ma olen sellega täiesti nõus aga öelda siin, et siin on tegu suhete nurgakiviga, nõuda selle naiste mõrvamise vastast võitlust, siis see on natukene liialdatud. Te ütlesite, te ütlete ka, et strateegiline eh, partnerlus, eh, mille, mis vastab ka eh, finants vahenditele ja et finantsvahendeid tuleb kasutada ka naiste mõrvade vastuseks võitluseks. me ei tohi siin hakata paternaliseerima, härra Maieril on õigus, kui ta räägib militaarkuludest, sest tõesti, me peame kõigepealt vaatama üle oma sõjalised kulud ja alles siis hakkama näppu viibutama Ladina-Ameerika riikide suunas sellel samal teemal. me peaksime siin natukene auru välja laskma sellest sõnastusest ja üritama olla natukene vähem äh, äh, sellised äh, isalikud. ja ma kasutasin ka eelmisel nädalal vastu võetud Albertini raporti Äh, sõnastust, et kuigi läbirääkimised on lõppenud, siis ähm, et poliitilised arutelud jäävad ja ma leian, et äh, selle muudatusettepaneku puhul me jõudsime ka konsensuseni, ma ei saa aru, miks see enam, enam ei kehti. härra Maier. negatiivne hinnang äh, Kolumbiaga äh, lepingule, see, siin me oleme eriarvamusel, ma, ma arvan, et äh, Kolumbiaga tuleb dialoogi pidada, et koostööd tuleb teha ja Kolumbia ühiskonda me kahjustaksime, kui me hakkaksime kõiki süüdistama nendes kuritegudes, mis me loomulikult hukka mõistame. nüüd assotsiatsioonilepingu kohta olevad muudatusettepanekud ma arvan, et õige oleks see, kui kui meil oleks assotsiatsioonilepingud äh, kõikide andide ühingu äh, riikidega. kui aga äh, mõni riik, näiteks nagu Ecuador, on väljas, välistanud põhiseadusega vabalepingute allkirjastamise, siis on siin olukord teistsugune, aga ma olen täiesti nõus vastava viite tegema et äh, assotsiatsioonileping äh, tuleks allkirjastada kõikide äh, riikidega, mis kuuluvad andjate ühendusse. ma vaatasin ka täpsemalt punkti üksteist. siin räägitakse Euroopa, Ladina-Ameerika rahu ja julgeoleku hartast, mis lähtuks ÜRO hartast ja sellega seotud rahvusvahelisest õigusest et tulla toime ohtudega, mis ähvardavad kahe piirkonna strateegilise partnerluse mõlemaid osalisi. ma ei näe siin mingisugust äh, teema militar-, militariseerimist, proua de Kaiseril oli raportis ka sarnane sõnastus. nii et ka temale me ei saa selle sõnastusega mingit militariseerimist ette heita. migratsioon. tegu on tõesti te-, väga tundliku teemaga, ma olen sellega nõus, see teema on seotud mitme probleemiga, meil on olemas ka komisjoni roheline raamat selle kohta. see räägib ka põlvkonna problemaatikast Euroopa Liidus, me teame, et kolmekümne viie aasta pärast Euroopa Liidu aktiivne rahvastik äh, väheneb, kuna suur osa Euroopa rahvastikust on siis üle kuuekümne viie aasta vana ja neid eelseisvaid äh, probleeme me peame äh, seadustele põhinedes üritama lahendada. ja meie olime siin parlamendis ühed esimesed, kes üritasid vähendada neid piiranguid äh, sisserännu, rännule. koos proua Ferreiroga oli mul võimalus ka Ladina-Ameerika riikidele selgitada, millised on Euroopa Liidu kavatsused sisserände seadustiku osas. niisiis, ma tõesti olen üritanud kõikide ettepanekuid kaasata, otsida ühisarvamusi ja proua Lunašekile sooviksin öelda, et enne homset hääletust, mis toimub kell üheksa, olen ma tema käsutuses, et kõrvaldada kõik äh, arusaamatusest. ja ma olen nõus täiesti aktsepteerima kõiki muudatusettepanekuid, äh, mis on äh, kooskõlas ka selle raporti filosoofiaga. tänan kõikide, kõiki nende pingutuste eest ja töö eest ja tänan ka härra esimeest. suur tänu, härra Salafranca ärge unustage, et homme kell üheksa algab elektrooniline hääletus, nii et võtke palun kaasa oma hääletuskaardid. Läheme aga edasi järgmise päevakorrapunkti juurde nüüd. puudutab see Euroopa Liidu ühinemist Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooniga ja selle institutsioonilisi aspekte. ja sõna ma annaksingi kohe härra Predale kes on meie arvamuse koostaja selles küsimuses ja juhatab selle arvamuse eelnõu sisse. suur tänu, härra esimees. paar sõna sissejuhatuseks. Te kõik teate, et vastavalt aluslepingu artiklile number kuus on Euroopa Liidu liitumine Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste konventsiooniga on nüüd selgelt ette nähtud, nimelt äh, selles punktis on öeldud, et Euroopa Liit äh, liitub äh, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga. see liitumine kujutab endast ka Hispaania eesistumise üht prioriteeti mis puudutab äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu, siis protokoll number neliteist eelmise aasta jaanuarist peaks siis lihtsustama Euroopa Liidu liitumist äh, selle konventsiooniga. teisalt äh, on aga soovitav, et Euroopa Liidu kiire ühenemine konventsiooniga toimuks Eh, sellepärast et see kindlasti aitaks inimõiguste kaitset Euroopas süvendada ja suurendaks Euroopa Liidu usaldusväärsust eh, rahvusvahelisel tasandil. nüüd eh, liitumistingimused, need tuleb veel defineerida, meil on teatud probleem selle moega, kuidas liitutakse, sellepärast et leping annab teatavad viited, kuidas see peaks toimuma kakssada kaheksateist artikkel näeb ette teatud sätted ja seega protokoll number kaheksa ja deklaratsioon number kaks, mis on lepingu lisaks, lisadeks, mis näeb ette siis teatavaid tingimusi, näiteks Euroopa Liidu iseloom peab säilima, institutsioonide pädevus peab säilima, liikmesriikide äh, pädevused peavad säilima ning äh, kohtu Euroopa Kohtu suhtud äh, otsused peavad olema ülemuslikud, nüüd institutsionaalsed keerulised küsimused tekituvad, tekit-, tekivad sellest ja sellest on ka härra Atondo raport rääkimas, see on koostatud AFCO komisjonile ja osad küsimused on leidnud äh, kajastamist ka minu arvamuse eelnõus äh, kahekümne teisel veebruaril toimus AFCOs sellealane arutelu ja minu ettepanekud baseeruvad sellel arutelul ja mõned küsimused tõstatan ma veel siin. kõigepealt nimelt, eh, mida see toob kaasa, see konventsiooniga liitumine? me räägime siin kas ainult ähm, konventsiooniga liitumisest või ka lisaprotokolliga liitumisest, ähm, aga kõik liikmesriigid ei ole seda lisaprotokolli ratifitseerinud, see on kõige esimene küsimus. teine küsimus, Euroopa Liidu osalus äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu töös. kõigepealt äh, räägime me siin ka Euroopa Kohtu kohtuniku ametisse nimetamisest ja teisalt äh, räägib see siis sellest tööst, mis puudutab nend-, osalust nende institutsioonide tööst, nüüd Strasbourgi kohtu kohtunikuna nimetamine on siis üks asi ja teiseks siis järelevalvetöö. teine väga suur probleemne valdkond on see, et parlamendi pädevus peab säilima nii enne liitumist kui ka pärast ja, ja liikmesriikide pädevus samuti peab säilima assamblees nüüd paar sõna muudatusettepanekutest. ma tahaksin kõigepealt kasutada ära võimalust tänada neid esitanud kolleege ja suur tänu ka debatis osalemast. ja tänan ka neid, kes on nõus kompromissidega, kuigi aega asjasse süüvimiseks oli vähe. ja ÜRO delegatsioonil polnud ka aega sellega eriti tutvuda. minu kompromissid äh, ilmselt äh, saavad konsensuse enda taha kõigepealt. kompromissettepanekus on öeldud, et äh, inimõiguste konventsiooniga liitumisega peab ka liituma ka lisaprotokolliga ja teiste dokumentidega, teiseks tuleb suurendada koostööd Euroopa Nõukoguga, osaledes inimõiguste alaste organite töös, näiteks nagu piinavuse vastase tegevuse komisjon või rassismi ja sallimatuse vastuse, vastu võitlemise komisjonis. Euroopa Parlament peab olema kogu menetlusse kaasatud kohe mandaadi algusest kuni kohtutegevuse lõpuni ja sealt edasi. veel üks kompromiss puudutab põhimõtte kinnitust, mille alusel tuleb nii palju kui võimalik säilitada konventsiooni äh, nii-öelda õigussüsteemi, mis on äh, inimõiguste kontekstis osunud väga kasulikuks ning tuleb äh, Euroopa Liidu liitumisega vältida igasuguseid võnkeid kohtutöös, eriti nagu kohtutöö üle koormamine ja viimane kompromiss pakutakse välja, puudutab põhiõiguste hartat. meie arvamus on positiivne selle suhtes, kui esialgne ettepanek on täiesti selge, et põhiõiguste harta täies mahus on rakendatud üle terve Euroopa Liidi, Liidu kõikides liikmesriikides. pöör-, lõpetaksin sellega ja annan sõna kõikidele, tahaksin veel tänada kõiki inimesi, kes esitasid muudatusettepanekuid ja osalevad arutelus, suur tänu! suur tänu, härra Breda. esimesena saab sõna äh, AFCO komisjonis pearaportöör härra Tondo. Les... suur tänu. loomulikult sooviksin edastada teile oma seisukoha nende välja pakutud muudatusettepanekute kohta kogu austuse juures äh, väliskomisjoni ees. sest äh, mina ei saa siin otsustada, kuidas, millise arvamuse te kavatsete koostada AFCO äh, raporti kohta. väliskomisjoni arvamus on loomulikult ka osa äh, Äh, nendest äh, dokumentidest, mis avaldavad oma mõju dokumendile, mis tuleb ka täiskogul arutelule. sellegipoolest tuleksin mõningate aruteluteemade juurde tagasi, niisiis nende muudatusettepanekute juurde, mis mõjutavad meie raportit. teen aga väga lühidalt ning ütleksin veel kord, et ma tõesti väga austan teie tehtud tööd me ei tohi unustada, et mõningad muudatusettepanekud vastavad äh, dokumendi täiendamise, täiustamise mõttele. kuid äh, siinjuures me kipume vahel unustama, et äh, mõningad asjad on originaalraportis juba olemas, esialgses raportis oleme, näiteks muudatusettepanek üks minu arvates see muudatusettepanek ei lisa midagi olulist äh, raportile. kas see on nüüd parem või halvem? mina arvan, et äh, esialgses raporti, põhiraportis on see paremini sõnastatud. nüüd muudatusettepanek kaks proua Tšenakult. tema on ka variraportöör, ka meil äh, AFCOs ning tema muudatusettepanek kaks paistab mulle olevat väga hea ja ka väga oluline. kompromiss muudatusettepanekute kohta ei oska ma praegu äh, midagi öelda, sest ma sain need liiga hilja. kuid muudatusettepanekute juurde tagasi äh, pro-, äh, number kolm proua Hautelalt. siin räägitakse mandaadist, mis ei ole täpne. nimelt, et Euroopa Liidu liitumine konventsiooniga peaks toimuma ilma konventsiooni mõjutamata. loomulikult konventsiooni tuumikut muuta ei saa, kuid teised aspektid, mis puudutavad konventsiooni akiid, neid küll muudetakse. näiteks mis saab meie panustest, meie finantspanustest ähm, konventsiooniga liitumisel? et need on küll ähm, muutuste altid, nii et äh, seda me peaksime täpsemalt vaatama selle muudatusettepanekute puhul. muudatusettepanek neli. ütlen täitsa ausalt, et siin antakse sellist, äh, jagatakse selline mandaat, mida me ei saa anda sest äh, Turi-, Torino sotsiaalharta aastast seitsekümmend üks ei ole paraku riikide äh, seadustikku üle võetud. kui me siin räägime äh, nende kahe konventsiooni vahelisest võrdlusest, siis see ei ole päris õnnestunud ja seda, seda mainitakse ka AFCO raportis, seal me kutsume üles, et tuleks mõelda ka liitumisega, liitumisele sotsiaalhartaga. nüüd, et peaks toimuma ähm, liitumine ka kõikide lisaprotokollidega, siis ma siin hoiataksin teid, sest me meil ei ole pädevust äh, riikide äh, staatus kvood äh, mõjutada. kahekümne seitsme liikmesriigi kõik kakskümmend seitse liikmesriiki ei ole neid lisaprotokolle allkirjastanud ja seetõttu liitumine konventsiooniga ei saa äh, riikide äh, praegust asjade seisu äh, selles osas muuta, seetõttu me peame vaatama täpselt, millised lisaprotokollid ähm, riikides kehtivad, kuid me ei saa sinna anda ülesannet, mis on Lissaboni lepingu põhimõtte vastane sellepärast et seal öeldakse, et riikide prioriteete tuleb, prioriteetidest tuleb kinni pidada. muudatusettepanek viis. seda saab võrrelda muudatusettepaneku kakskümmend kaks. ma näen, et ka härra Breda on selles suunas juba öö, äh, töötanud. proua Virgia pakub välja, et Euroopa Liit liitub äh, konventsiooniga, aga peaks liituma ka terve rea organitega, mis tulenevad äh, konventsioonist. aga tähelepanu, siin on kahe, tegu kahe suure organiga ning nimelt äh, kohus, inimõiguste kohus ja parlamentaarne kogu ja peale selle on ka Äh, piinamisvastane komitee ja nii edasi. aga mitte kõik riigid ei ole ka nende organite liikmed ja Euroopa Liit ei saa kohustada kõikide nende komiteedega liituma. Ahveti ettepanek on aga, et me ei saa ka päris välistada seda, et AFCO raportisse me võiksime kaasata võimaluse et läbirääkimistel äh, tõstatataks ka võimalus liituda nende kolme äh, põhilise komiteega. aga ma arvan, et me ei tohiks siin äh, hakata kõiki neid komiteesid nimeliselt üles lugema hakata, sellepärast et kõik nad ei ole ka Strasbourgi Euroopa Nõukogu organid. muudatusettepanek kuus, siin on sarnane olukord. siin me avaldame äh, kahetsust, et äh, Ühendkuningriigil, Poolal ja Tšehhil on äh, erand võetud põhiõiguste harta osas. aga see, mis on siin muudatusettepaneku lõpus, see ei ole õige. et seeläbi inimõiguste kaitse Euroopa Liidus nõrgeneks sest äh, see, et need kolm riiki ei ole hartaga ühinenud, äh, ei tähenda, et konventsioon ei oleks, äh, ei laieneks ka nendele kolmele riigile, vastupidi, ka need kolm riiki ühinevad konventsiooniga. nii et ma arvan, et me ei peaks hakkama siin sit-, nimeliselt nimetama neid, kes ei ole põhiõiguste hartaga liitunud Euroopa Liit oma õigusmõistmises äh, äh, arvestab ikkagi äh, konventsiooniga, ükskõik, kas need kolm riiki on hartaga liitunud või mitte. harta allub sellele konventsioonile, ükskõik, kas need kolm riiki on harta, põhiõiguste hartaga liitunud või mitte, nii et sellest tekib mõningane ebaselgus siin nii et see muudatusettepanek äh, tekitab rohkem segadust. muudatusettepanek seitse, Tökõš ja kaheksa, Veržgialt, äh, need on sellised muudatusettepanekud, äh, mille me saame väga hästi kaasata ka, ka oma põhiraportisse sest need on poliitiliselt olulised muudatusettepanekud. kolmandad riigid see märge on ka väga äh, sobiv, sellepärast et äh, on äh, öeldud, et need kakskümmend riiki ja võib-olla ma olen liiga põhjalik, härra esimees, ma kohe jõuan lõpule. soovisin vaid öelda, et seitse ja kaheksa on väga olulised muudatusettepanekud, sellepärast et nad rõhutavad kui oluline on Euroopa Liidu usaldusväärsuse tugevdamine, eriti arvestades nende riikidega, kes ei ole veel Euroopa Liidu liikmed aga on äh, sellega nii-öelda liitumas. Äh, muudatusettepanekut üheksa me üle ei võta, seda juba mainitud äh, põhjusel, kuna kõik riigid ei ole liitunud nende protokollidega, number kümme nüüd. ma arvan, et siin ei ole õige öelda liitumisega Euroopa Liit äh, oleks õiguslikult kohustatud äh, veel äh, millestki enamaks kui see, mis on juba kirjas põhiõiguste hartas artikkel kuus juba muudab selle siduvaks. see ei ole ka vastuolus põhiõiguste hartaga, vastupidi. Luksemburgi kohtu äh, kohus ju äh, ka rakendab seda artiklit äh, just põhiõiguste kaitsel ja inimõiguste kaitsel. muudatusettepanekuga üksteist ja kahekümne kolmaga me saame võib-olla kompromissmuudatusettepaneku koostada ja ma jõuan kohe ka lõpuni. kaksteist, äh, sellega on korras, kolmteist, äh, selle me paneme kokku kahekümne ühega, härra Breda juba mainis seda. ja kokkuvõtteks võime öelda, et kuna härra esimees juba ütles, et ma olen liiga põhjalik oma selgitustes, siis ma kokkuvõtteks ütleksin, et number neliteist meile ei meeldi, viisteist ka mitte kuusteist ka ei meeldi, mul on väga kahju. seitseteist, seda me ei saa ka aktsepteerida, kuigi esimene osa oleks aktsepteeritav, aga teine osa mitte. kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, need me võime üle võtta. härra Predalt, Predalt ja Veržjanilt ja kakskümmend kaks, selle me saaksime kokku panna äh, teise muudatusettepanekuga, kus räägitakse võimalusest liituda mm, Strasbourgi Euroopa Nõukogu mõningate organitega. kakskümmend kolm ka äh, siin me saaksime kokku viia selle teise muudatusettepanekuga, vabandust, ma pidin seda nii kiiresti tegema, aga rohkem mul aega ei olnud, härra esimees suur tänu. meil on tõesti vähe aega, aga ja seetõttu ma pidin ka teie kõneaega natuke vähendama, kolleeg Kain uh,. uh. üritan uh, teha lühidalt. mina olen arvamuse koostaja uh, libekomisjonis selle raportile, mis töötab tõhusus koostöös AFCO komisjoniga selles küsimuses ma sooviksin tõesti õnnitleda raportööri Predat, sest äh, see ei ole mitte lihtne ülesanne, tean seda omast käest. Äh, käsitleda küsimusi, mis kuuluvad AFCO pädevusse või siis libe pädevusse, sest äh, on vältimatu, et need küsimused kerkivad üles jälle ja jälle Eh, siin nende pädevuste vahel ei saa nii rangeid jooni tõmmata ja ma tõesti usun, et meister, härra Preda poolt tehtud on äärmiselt oluline ja hindan tema enda muudatusettepanekusi arvamusele, sest eh, minu arvates on eh, kogu selles võtmetähtsusi ja see on nüüd kohustus meie poolel Äh, luua mandriülene inimõiguste piirkond ja tugevdada su suhteid Euroopa-siseselt siin. ja ma usun, et see tõesti toob uued maa-, dünaamika inimõiguste valdkonda igal pool Euroopas, seetõttu on äärmiselt oluline, mida Troi ja Ahvet siin välja pakuvad ja ma arvan, et äh, terve rida muudatusettepanekuid on selles mõttes suurepärased. ja see on oluline ka libe seisukohalt põhiõiguste seisukohalt. aga seda käsitleksin homme libekomisjonis, aitäh. aitäh äh, proua Haudale, kes äh, juhib sede alakomisjoni. aitäh, äh, härra esimees, tahaksin tänada ka härra Preeda suurepäraselt töö eest alakomisjonis ja nüüd me saame ahveti ees arutada see, seda arvamust tahaksin kaitsta asjaolu, et välisasjade komisjon saab tõstatada poliitilisi perspektiive, mis tõusetuvad seoses äh, konventsiooniga liitumisega. Afga seisukoht on loomulikult väga juriidiline ja raportöör on äh, väga selgelt ka ja õigesti ka välja toonud need õiguslikud aspektid, aga mulle tundub, et raportöör on siin ehk veidi liiga jäik sest loomulikult me ei, ju veel ei mõista kõiki selle liitumise tagajärgi. härra Predam ja mina koos proua Lohbireliga oleme üritanud äh, uurida neid lisapunkte, mis veidi avaksid selle perspektiivi, et milline mõju võiks olla selle liitumisel äh, välistegevusele Euroopa Liidu välissuhetele mul on natuke kahju, et et äh, raportöör ei toeta meie muudatusettepanekuid äh, üksteist ja kaksteist, äh, mis juhib tähelepanu sellele, et vastavalt konventsiooni esimesele artiklile iga inimene, kes tuleb Euroopa Liidu jurisdiktsiooni, võib tõstatada selle konventsiooni liidu vastu. ma ei tea, kas see on fakt või mitte, aga minu arvates on oluline öelda, et Euroopa Liidu liitumine konventsiooniga äh, ei puuduta mitte ainult äh, Euroopa Liidu kodanikke. ja siit tõusetub ka üks oluline aspekt, mida üritame tõstatada oma muudatusettepanekutes üksteist ja kaksteist. et Euroopa Liidu liitumine konventsiooniga puudutab ka kõiki neid isikuid, kes tulevad Euroopa Liidu jurisdiktsiooniga väljaspool äh, selle territooriumi, näiteks äh, delegatsioonid. tahaksin komisjon teada, kas see on õiguslik fakt või mitte. ja kui see on õiguslik fakt, siis minu arvates ei peaks õiguse, välisasjade komisjon äh, sellise väite tegemisest kõrvale hoiduma, nii et tahaksin siin siiski kaitsta muudatusettepanekuid üksteist ja kaksteist. AFCA raportöör tundub suhtuvat veidi, veidi leigelt muudatusettepanekusse kaheksa, mis puudutab äh, äh kodanike usaldust meie muudatusettepanek kümme puudutab sama punkti, üks või teine. muudatusettepanek kaheksa või kümme äh, tooks siia selle mõtte, et konventsiooniga liitumine on äärmiselt oluline ka Euroopa Liidu usaldusväärsuse seisukohalt, kaasa arvatud selle välispoliitika usaldusväärsuse seisukohalt. ja mul on tõesti kahju, kui seda ei mõisteta, sest äh, nagu te teate, siis äh, on Euroopa Liit üha rohkem äh, vastakuti kolmandate riikidega erinevates inimõiguste diskussioonides, äh, kes ütlevad, et palun ajage asjad oma kodus korda ja siis alles tulge meile jutlustama inimõigusdoktriine. ja ma ei usu, et miski ei tohiks meid, miski peaks meid takistama Äh, neid asju valjusti välja öelma, kas see on siis äh, siin topeltstandardid, Euroopa Liidu usaldusväärtus, aga ma arvan, et need aspektid peaksid siiski mainitud saama. ja lõpetuseks. AFCO raportöör on väga tugevalt vastu sellele, et äh, tehakse liiga tugevaid seisukohti lisaliitumistega, sotsiaalhartaga, CPT-ga, mis mis on siis äh, äh, piinamise ennetamise komisjon ja äh, rassismi ja sallimatuse vastase võitluse komisjon. kas Euroopa Liit saaks teha siiski poliitilise väite või seisukohavõttu selle kohta, kui oleks väga, et oleks väga hea, kui Euroopa Liidu liikmed tunnustaksid neid protokolle ja see lihtsustaks Euroopa Liidu liitumist nendega inimõiguste alamkomisjoni eh, esindajana saan öelda, et piinamise ennetamine, lõpetamine on äärmiselt oluline siin ja me ei saa seda Euroopa Liiduga üksi teha, me peame tegema siin koostööd Euroopa Nõukoguga, ÜRO-ga nendes küsimustes. minu arvates oleks eh, liitumine äärmiselt eh, hea suurendamaks õiglust rahvusvaheliselt koostöös nende teiste oluliste rahvusvaheliste tegijatega ja nüüd lõpetuseks, raportöör oli äärmiselt kriitiline muudatusettepaneku kolm koha pealt, mis puudutab konventsiooni see, see, öö, omaduste muutmise vältimist konventsiooniga liitumisel. aga minu arvates on see konventsioon väärtus omaette ja kui me pakume siia välja liiga palju muudatusi, siis me tekib risk, et me kaotame midagi olulist sellest konventsioonist ja see on ka muudatusettepaneku kolm põhjus. tean ka, et AFCO raportöör on rääkinud siin mingist uuest eh, kohtuvõimust, mis eh, räägiks eh, nende jurisdiktsioonide jaotamisega Strasbourgi ja Luksemburgi kohtute vahel. ma isiklikult ei usu sellesse mõttesse, eriti seetõttu ütleme me ka siin, et kohtusüsteemi, konventsiooni kohtusüsteemi muudatused peaksid jääma miinimumi. see on minu poolt kõik ja mul on väga hea meel, et Troie ja Ahveti raportöörid on äh, kaasanud päris palju muudatusettepanekuid, mis tulid fraktsioonidelt ja kolleegidelt siia raporti eelnõusse. suur aitäh! ja viimaseks äh, proua Jannaku. suur aitäh, härra esimees! härra Preda raport õigusasjade komisjoni äh,, äh välisasjade komisjonis äh, katab äh, ära päris palju suuremaid punkte, kolmandate riikide kodanikud, kes tulevad Euroopa Liitu või saabuvad Euroopa Liidu territooriumile rap-, aga me ju teame ja raportöör seda ka ütles, inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioon ja äh, Strasbourgi kohtu pretsedendid, see on tunduvalt laiem jurisdiktsioon kui põhiõiguste harta, mis on nüüd lisatud Lissaboni lepingule. ja kui me nüüd vaatame Euroopa Liidu liitumist tervikuna, konventsiooniga, siis äh, äh, mitte ainult sellepärast, et tekst ise on laialdasem, aga siin on teatud pretsedendid, Strasbourgi kohtu otsused, mis äh, loovad äh, laiema pinna kaitsele ja garantiidele. ma tean, et äh, siin äh, tuleb kuulamine auväärsete külalistega ehk äh, veidi valgustab meile seda olukorda minu arust me peaksime uurima neid protokolle, eh, vaatame, kas Euroopa Liit liitub ka nende protokollidega, aga siin on eh, asju, mis on keerukad. Lissaboni lepinguga on eh, Euroopa Liit saanud ühtseks juriidiliseks isikuks, see tähendab seda, et inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsiooniga liitumine ja selline nii-öelda Strasbourgi kohtule allumine, sellel kindlasti on mõju ka Euroopa Liidule endale ja liikmesriikidele. sellel on kindlasti ka poliitilisi ja sisulisi tagajärgi. minu arvates me peaksime olema osalised selles protsessis. mis puudutab põhiõiguste hartat ja nii edasi, sest et Need on sellised asjad, mis tõesti kuuluvad siin arutamisele eh, ja mida saab äh, täpsemalt vaadata ka AFCO komisjon. tegemist on äärmiselt kompleksse küsimusega. ja kuna meil Strasbourgis on olemas äh, nii-öelda partner, kus on parlamentaarne assamblee ja ministrite nõukogu, siin on võimalus ka liikmesriikidel oma arvamust avaldada ja et see, et neid ära kuulatakse selles protsessis. nii et äh, liikudes äh, siin protsessi lõpupoole, äh, siis on võimalik asjad siin ära korraldada, teeme seda aga, aga enne AFCO kuulamist, kuulame ära õigusekspertid, nii et parlamendi lõppotsuses ei oleks mingeid vigu ja et me vaataksime neid asju nii laialdaselt kui võimalik, aitäh. sõna soovib nüüd veel kaks inimest, härra Kšep kõigepealt ja siis proua Veržia. annan teile nüüd sõna, aga palun üritage teha võimalikult lühidalt. E, tego e, projektu opinii, który przygotował suur aitäh, härra esimees, tahaksin äh, siiralt tänada selle arvamuse koostajat, äh, härra Kristjan Predot. ja öelda, et äh, see on üks tagajärg, mis on sellele, et Lissaboni lepingu järgi on Euroopa Liidust saanud juriidiline isik, sest et nüüd ta saab liituda inimõiguste konventsiooniga. nagu me teame, siis see konventsioon on eksisteerinud juba aastaid ja senini ei ole Euroopa Liit kui selline olnud selle konventsiooni liige. see tähendab seda, et me räägime küll kohtupretsedentidest, aga seda ei ole saanud otse äh, kohe keht-, kohaldada. liikmesriigid on sellega loomulikult liitunud, minu oma koduriik Poola oli konventsiooni liige tükk aega enne seda, kui temast sai Euroopa Liidu liige. ja on juba tuttav konventsiooniga ja sellele järgnenud protokollidega. tahaksin pöörata tähelepanu lõikele kolm eh, Ahkor raportist, see räägib eh, Euroopa Liidu liitumisest eh, sellest, kuidas see ei muuda äh, konventsiooniga liitunud liikmesriikide staatust või seisukohta. ma arvan, et äh, see on analoogia, mis tuleb välja ka muudatusettepanekust viis, sest see räägib nendest kolmest liikmesriigist, äh, kes on teistsuguse suhtumisega inim-, põhiõiguste hartasse kes sooviksid, et see oleks Lissaboni lepingu põhiosasse sisse kirjutatud. ja see, et Euroopa Liit liitub äh, inimõiguste konventsiooniga, võib öelda, et äh, see ei muuda õiguslikku positsiooni, arvestades, et äh, need uued sätted on kehtinud juba viimased kolm kuud. kompromiss mis on välja pakutud kompro-, äh, lõikes viis muudatusettepanekus kuus, siis ma arvan, et see on tunduvalt parem. küsimus ei ole mitte ainult terminoloogias. tuleks vaadata seda, kas äh, need ettepanekud on mõistlikud, näiteks kui me vaatame siin erandeid ja Lissaboni lepingut, siis äh, minu arust seda ei saa siin otsustada ja see ei äh, mõjuta kuidagi Euroopa Liidu usaldusväärsust, kui me, me ei tohi ju unustada, et liikmesriigid on juba liitunud konventsiooniga. ja nüüd äh, lõpetuseks veel üks kommentaar. ma arvan, et kõik me äh, kõik, kellel on olnud kogemusi nõukogu, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assambleega, teavad, et äh, on teatud probleeme inimõiguste kohtu töö käiguga, sest et siin on olnud äh, vastukäivusi ja vaidlusküsimus sellega, kuidas kohus töötab ja kui Euroopa Liit liitub selle konventsiooniga, siis äh, see võib ehk viia lahenduseni nende konfliktide puhul, mis on tekkinud. Äh, ja lihtsalt sellepärast, et üks inimene, üks äh, liige veel liitub, siis loodetavasti see siiski ei suurenda neid probleeme, mis inimõiguste kohtul oma töö tegemisel on. ma arvan, et me peaksime nende küsimustega tegelema, üritama neid lahendada nii, et äh, me lihtsalt ei muuda keerukat olukorda veel keerukamaks, sest me ei taha ju suurendada Äh, neid raskusi ja ma arvan, et äh, keegi teine seda samuti ei soovi. suur tänu, proua Verge ja üritan teha nii lühidalt kui võimalik äh,, härra esimees, jah see arvamus minu meelest on oluline, äh, sellepärast et mõnes mõttes räägib see siis õigussüsteemi muutmisest ja suur tänu härra Predale on täiesti tõsi, et konsensus on suhteliselt suur, suur ja mulle tundub, et need kompromissettepanekud vastavad äh, AFGA raportööri muredele samuti. mõnes mõttes mõned minu muudatusettepanekud on äh, kokku sulatatud äh, ja tulemuseks võib-olla see, et nad ei ole võib-olla nii õigus mõttes nii vettpidavad, aga mul on kaks muret siiski. Äh, need ei puuduta neid valdkondi, mille osas ma olen muudatusettepaneku äh, esitanud, kompromiss üks ja kompromiss viis. nimelt äh, mul on raske mõista seda väljendust, millega öeldakse, et konventsiooni õiguslik süsteem seda mõjutatakse, minu meelest äh, oleks äh, õiguslikus mõttes äh, teine sõnastus natukene parem ja ma olen nõus eelkõnelejaga viienda kompromissettepaneku osas, sellepärast et minul on ka teatavaid küsimusi hartast, hartaerandite osas. ma ei ole nõus selles osas härra Predaga ja mulle absoluutselt ei meeldi see viienda kompromissettepaneku sõnastus sellest vaatevinklist väga hea. suur tänu, et nii lühidalt tegite, tegite härra Tondo veel kord, väga lühidalt tõesti. ja suur tänu, härra esimees, ma tahaksin taas korrata seda, et ma austan väga kõrgelt Ahveti arvamust võib-olla ma tõesti oma sõnavõtus läksin liiga väikeste detailideni muidugi see raport, mille Ahvet on koostanud, kujuneb täpselt selliseks, nii nagu teie seda tahate kujundada, aga proua Haudalale vastuseks veel nii palju, et võib-olla ma ei selgitanud asja väga selgelt, nii mõnedki tema muudatusettepanekud on täiesti vastuvõetavad, seitse-kaheksa on minu meelest täiesti õigustatud ja osa muudatusettepanekust üksteist tuleks kokku panna minu meelest kahekümne kolmandaga ja kaksteist on minu meelest täiesti vastuvõetav. kakskümmend kaks, mis räägib siis konkreetselt nendest komiteedest ja organitest, mille töös siis Euroopa Liit hakkab osalema, see on väga mõistlik ja väga hea oleks, kui ahvet teeks ettepaneku, et Euroopa Liit liitub nende kogudega. ja siis on näha, kas äh, liitume nende kõigiga või ei. ja lõpetuseks, kui ma ütlesin, et äh, me ei peaks ütlema, et, et me peaks konventsiooni muutma, siis ma pidasin siin silmas konventsiooni, inimõiguste konventsiooni ähm, tuuma, aga nii mõ-, nii mõnedki menetluslikud küsimused peaksid võib-olla muutuste aluseks olema, selleks et äh, Euroopa Liidu liitumist lihtsustada, tegemist ei ole riigi liitumisega, vaid kahekümne seitsme liikmesriigi ühisliitumisega. ja meie arvamuse koostajatel on sõna. mul on tõesti ähm, väga kahju, et meil ei ole aega neid asju natukene laiemalt arutada, sest et see väga huvitav. kaks asja ma tooksin aga välja äh, ja vistaks, vastaksin AFCO raportöörile peaasjalikult. Need kompromissid, mille ma olen välja pakkunud äh, muudet-, äh, muudatusettepaneku kolm ja kuueteistkümnenda osas, nimelt äh, see on kirjas juba teie lõikes number üheksa, jah, see läheb samasse suunda ja me tahame teatavat järjepidevust selle lõikega üheksa. mis puudutab nüüd muudatusettepanekut number kuus, millest härra Grish rääkis, suur tänu, et äh, olete nõus äh, viienda kompromissiga, mis minu meelest on ainus äh, sõnastus, mis kõigile on vastuvõetav. me üritasime leida nii suurt konsensust selles osas kui võimalik ja lõpetaksin öeldes sedasama, mida ütles proua, et mida ütles proua Haudal, on küll oluline, kuid mina arvan, et alati peaks säilitama seda põhimõtet, et me ei peaks läbirääkimisi ohtu seadma niimoodi ja me ei saa ka ette arvata, mis juhtub. ja ei saa ka ette arvata, mida kohus otsustab, sellepärast et kohus on ju lõppkokkuvõttes see, kes oma eh, lahendit koostab ja seega ma ei ole nõus eh, mingisuguseid eh, eelarvamusi toetama selles küsimuses. proua Kall, ärgem unustagem tõsiasja, nii nagu ta ütles et kogu selle põhiõiguste harta liitumise taga on Euroopa Liidu ja laiema Euroopa omavaheline seostamine, ärgem unustagem seda, nii et äh, suured tänu teile. suur tänu, ütleb härra esimees ja hääletame homme, kallid kolleegid. ja tegemist on elektroonilise hääletusega, nii et võtke kaardid kaasa. nii, kolleegid, lähme edasi järgneva päevakorrapunkt, proua Jeegle raport. Euroopa Parlamendi valimisvaatlusdelegatsiooni juht äh, Tadžikistanis ja proua Jeegle saab sõna, sellepärast et aega on meil väga vähe. suur tänu, härra esimees, lugupeetud kolleegid. kahekümne kuuendast veebruarist kuni esimese märtsini oli mul au olla äh, delegatsiooni koostöös ähm, äh, Tadžikistanis, olin selle delegatsiooni juht. me jälgisime äh, Tadžiki, Tadžikistani parlamendi alamkoja valimisi. Tadžikistan on väga vaene riik ja üheksakümne teisest üheksakümne seitsmenda aastani mässas seal veel väga verine kodusõna ja see jagas äh, riigi võimu. võimule jäi äh, Rahvademokraatlik äh, partei ja samuti islami taassünni partei, mis on mõõdukas partei ja veel mõned mõõdukad parteid said parlamenti pressi, äh, diplomaatiliste esinduste ja valitsusväliste organitega äh, koostöö oli keeruline. ja me tutvusime ka tingimustega koha peal. me jagunesime kolme gruppi ja vaatasime, kuidas valimised käisid erinevates valimislokaalides ja seda siis valimislokaalide avamisest ja kuni siis valimisjaoskonnad suleti, olime koha peal. olime Kurgantubes ja, ja siis ka piirkonnas, mis piirneb ähm, Afganistaniga. meie delegatsioon oli osa äh, laiaulatuslikust äh, valimis jälgimismissioonist, seal oli ka OSCE esindajad ja ka äh, ja Odiri esindajaid. ning meievaheline mm, mõistmine oli väga hea. Odiri delegatsiooni juhiga koostöö ja selle mm, personaliga oli äärmiselt hea ning vaatamata mm, mõningatele eriarvamustele oli meie koostöö Odiriga äärmiselt konstruktiivne ning me jõudsime ka väga konstruktiivse äh, lõpphinnanguni. peale selle, lugupeetud kolleegid, äh, oli väga hea suhe ka OSCE äh, parlamentaarse koguga. olukord oli väga pingeline ja see muutis töö meie jaoks väga raskeks põhjus siin oli arvatavasti selles, et raskusi oli juba see enda organitel. me võtsime küll kõik, mis võimalik, et olukorda positiivsemaks muuta, kuid paraku see PA seda ähm, ei toetanud tõesti, see konstruktiivne õhi, õhustik meid äh,, avaldas meile väga palju muljet ja ka see õhustik, mis valimispäeval ähm, valitses, oli väga muljetavaldav. see, see näitas, et üritatakse edasi viia ähm, riiklikku lepitusprotsessi ja teisalt on see ka tõenduseks äh, selle kohta, et poliitiline arutelu puudub, samuti avalikkuses võetakse seda, võeti valimisi rohkem formaalsusena, mitte tõsise poliitilise võitlusena. ning äh, valimistulemused olid sellised, mis ainult kinnitasid juba ettearvatavat jõudude jagunemist. me peame aga, äh, me pidime ka vaatama ja arvestama sellega, et Tadžikistani võimudel ei õnnestunud äh, järgida kahe tuhande viienda aasta valimisvaatlusmissiooni eh, soovitusi. veamäära vähenemine ähm, ei leidnud aset, samuti täpsemad äh, reeglid äh, valijate eh, nimekirjade osas ei olnud päris selged, seetõttu mõningaid eh, reeglite rikkumisi toimus. rikuti ka salastatuse reeglid, kuid me ei eh, märganud mingit selget valimiste rikkumist ja kõik, mis, kõik negatiivsed punktid, mida meil märkida oli, see on ka kirjas meie raportis, mis me oleme koostanud koos teiste valimis ähm, jälgimismissiooni liikmetega. põhimõtteliselt meie tegevust toetati, meie äh, delegatsioon äh, sai ka võimaluse pressikonverentsil, mis toimus äh, peale, päev peale valimisi, edastada ka meie arvamus ning me edastasime ka oma poliitilise äh, arvamuse. me ei äh, näinud, et valimispäeval oleks ähm, valijate osas äh, suhtes kasutatud vägivalda või neid kuidagi survestatud meil on kriit-, me rõhutasime seda, kui oluline on stabiilsus Tadžikistani riigi ja selle rahva jaoks. kuid äh, rohkem äh, demokraatlikke institutsioone tuleks rajada ja demok-, demokraatiat tuleks tugevdada riigis. me toetame tugevat poliitilist arutelu, kuhu on kaasatud eelkõige ka noored ja naised ja see äh, ainult võimaldaks Tadžikistani parlamendil äh, muutuda tõeliselt tugevaks demokraatlikuks äh, foorumiks. me märkisime ära, et Euroopa Parlament oma delegatsiooni kaudu, mis tegeleb kesk, suhetega Kesk-Aasia riikidega, on valmis oma suhteid Tadžikistani parlamendiga tugevdama ning me kutsusime ka uut Tadžikistani parlamenti külastama meid. oluline on ka meie jaoks äh, partnerluskoostööleping, äh, mis äh, jõustus mis jõustus kahe tuhande kümnenda aasta jaanuarikuus Äh, Rahvademokraatlik partei, mille juhiks on äh, president Rahmon, see võitis valimised ning sai kuuskümmend kolm kohta. Äh, vabandust, kuuekümne kolmast kohast sai viiskümmend seitse mandaati. nüüd äh, Islami taassünnipartei, see on ainus lubatud äh, islami poliitiline äh, liikumine ning see sai kaks mandaati ning äh, ja samas ähm, Islami äh, taasunipartei ja ka Sotsiaaldemokraatlik partei on äh, esitanud äh, kohtusse juba oma hagi, kuna nad ei ole rahul valimistulemustega. kolmeteistkümnendal märtsil toimub valimiste teine voor, seda me vaatlema ei lähe. sooviksin tänada kogu meie meeskonda ettevalmistustöö eest ja ka toetuse eest äh, valimiskampa-, äh, vabandust, valimiste jälgimismissiooni ajal. sooviksin tähelepanu pöörata ka sellele, kui oluline on Tšekis-, Tadžikistan meie jaoks Tadžikistanis elab seitse koma kuus miljonit inimest, Afganistanis elab kümme miljonit tadžikki just äh, Afganistani põhjaosas. ja see peaks ka meid mõtlema panema, kui oluline on see riik meie jaoks. kogu Kesk-Aasias valitseb praegu vee äh, problemaatika arutelu ja ka siin on, mängib Tadžikistan väga olulist rolli. seetõttu ma kutsun üles, et Euroopa Parlament äh, seda partnerluskoostöölepingut võtaks väga tõsiselt, sellepärast et äh, äh, Tadžikid omalt poolt teevad kõik, et see koostööbaas oleks tugev. tänan. suur tänu. suur tänu selle huvitava ettekande eest. tegelikult härra Peterle oleks pidanud äh, sõna võtma, aga kui keegi rohkem sõna võtta ei soovi selle punkti kohta, siis me tuleme teise, järgmise päevakorrapunkti juurde. ja see puudutab Vahemere Liitu. raportööriks on härra Beijon. kõigepealt siis härra Beijon suur tänu, härra esimees. tegemist on esimese arvamuste vahetusega selle raporti osas. kontekst on aga kõigile teada. kõigepealt parlament äh, juba kahe tuhande üheksanda aasta veebruaris avaldas arvamust, see oli proua Pascualina Napolitano raport äh, reageeris siis äh, Pariisi tippkohtumisel äh, ja Marseilles algastatu, algatatud äh, Vahemere liidu mõttele. ja kasulik oli minu meelest osa nendest elementidest sealt üle võtta. kontekst on aga muutunud, praegu öö, mõnes mõttes kaheks aastaks on blokeerunud töö ja nüüd on teatavad läbimured näha nimelt eh, eh, juunis peaks siis tulema Barcelonas eh, riigijuhtide kohtumine peasekretäri kutsel, see on positiivne, kuid meile tundub, arvestades kalendrit, et Euroopa strateegiaks on vajalik ka Euroopa Parlamendi seisukoha avalikustamine täna pärastlõunal oli juba seda näha e, ka Ameerika Ühendriikide vaheliste suhete arutelus ja Ladina-Ameerika e, arutelus samuti, et maailm on multipolaarne ja Euroopa pärast enda taasühendamist ja pärast e, tohutu energia kulutamist sellele eesmärgile oleks nüüd siis vaja prioriteediks vai vaja tõsta lõuna pool ja Vahemere piirkond. meil on siin äh, majanduslikud, demograafilised väljakutsed, äh, lisaks äh, sellele geostrateegilised väljakutsed, ma mõtlen siin peaasjalikult protsessile ja me tahame luua siis tsooni, mis oleks äh, Äh, meile turvaline ja kus taga, oleks tagatud teatav rikkus, me räägime sadadest miljonitest elanikest selles piirkonnas ja oluline on siis see, et me oma seisukoha selgelt välja ütlesime. ma tahaksin tänada siinkohal äh, ka juba praeguseks väga viljakaks kujunenud mitteametlikku mõttevahetust. see asi läheb täiskokku mais selleks, et äh, parlament saaks oma seisukoha välja öelda enne riigi- ja valitsusjuhtide kohtumist ja selles vaimus me siis äh, selle tööga pihta hakkasime. praegu äh, mõned põhimõtted me oleme säilitanud meil on teatud kogemuste pagas juba olemas, sealhulgas ka siis see kogemus äh, teot-, teatud läbirääkimiste plokiga ja me oleme kujundanud siis välja selged äh, poliitilised liinid nii-öelda. esimene põhimõte, äh, Helen Flotre pidi rongile jooksma ja ei pidanud, ei saanud siia jääda, kuid ta ütles väga selgelt, et Euroopa Liidu Vahemere protsess äh, pole mingisugune suvaline protsess, äh, vaid see kujutab endast poliitilist järjepidevust, äh, see on jätkuks Barcelona, Barceloni, Barcelona protsessile, mis käivitus juba üheksakümne neljandal aastal ja seega ühenduse loogikat me siin täiesti järgime ka edaspidises töös. teine põhimõte ja siin me näeme viimastel nädalatel tekkinud raskusi väga selgelt peegeldumas, on see, et me ei saa kogu seda protsessi jätta erinevate põhjenduste pantvangiks nii-öelda, nendega tuleb muidugi arvestada, nende põhjendustega, mida ma pean siin silmas, need on siis teatud partnerite vaheline sõda suurte projektide realiseerimiseks äh, majanduslikud, poliitilised, sotsiaalsed äh, haridusprojektid peavad kujunema rahu toetavateks protsessideks ja need ei saa, saa sattuda äh, siis öelda poliitilise olukorra pantvangiks. vastupidi, meie rõhutame sellele, et need projektid peavad jätkuma kolmandaks, mis tuleb nüüd sisse tuua Euroopa Vahemere Liidu juhtimises on kindlasti äh, läbipaistvus ja tõhusus. Euroopa Parlament peab olema kindlasti kaasatud, äh, sellel nädalal vastu võetud head otsused tuleb äh, ellu rakendada, parlamendi kontroll tuleb tagada ka siis Vahemere Liidu osas ja lõpetuseks küsimus, mis puudutab meid kõiki, see puudutab eelarveperioodi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja mis juunis kindlasti on äh, ka valitsusjuhte äh, huvitav küsimus on nimelt see, et rahad oleks nende projektide taga kinnitatud. Euroopa täna on äh, mõnedest investeeringutest loobunud, tuleb mõista seda kui me teeme selliseid poliitilisi avaldusi, korraldame selliseid suuri kohtumisi, loome üles väga keerulisi institutsioone, aga selle, nende projektide taga ei ole piisavaid äh, vahendeid, eriti just nimelt Euroopa Liidu poolt, siis äh, on tulemuseks ilmselt tagajärjed äh, palju negatiivsemad, kui me võime endale üldse ettegi kujutada ja viib väga tõsise pettumuseni. Need on need neli põhimõtet, millele see raport on siis üles ehitatud. Teil peaks see kõik selgitus olema. kolm väga selget sõnumit on meile saata seoses Vahemere Liidu loomisega. kõigepealt institutsionaalne struktuur tuleb mõista ja ma ütlesin juba seda ka, et Euroopa Liidu demokraatlik legitiimsus tuleb tagada ja seega Euroopa Parlament, Euro-Vahemere Parlamentaarne Assamblee, millel on nüüd oma sekretariaat eh, ja mis on ka siis saanud piisavad rahalised vahendid tänu härra Pitella tegevusele, et need peaksid olema omavahel eh, koostööd tegevad organisatsioonid. peasekretär ja asepeasekretäride korrapärased kuulamised peaksid aset leidma ja üks teema kindlasti, mis tekib, on see, et äh, kas äh, selles äh, tööst ka midagi tuleb või on see lihtsalt tühi kokkutulek. teine asi, millele ma väga palju rõhku aset-, asetan, on see, et tuleb kaasata kindlasti kodanikuühiskond, kaasata ka assotsieerunud institutsioonid nagu ECOSOC ja regioonid ja Arlemi puhul me juba nägime, et, ähm, et see oli üks suurepärane algatus ja nüüd juba äh, kohtuvad nad äh, korrapäraselt. Need on siis need esimesed nõudmised, mis on ka selgituse nõudmised ühtlasi millele me pöörame siis Euroopa Komisjoni tähelepanu. teine asi, äh, projektid meil on kuus projekti, mis algusest peale juba on olnud põhiprojektid, need kuus projekti on kõigi meelest positiivsed, keegi nendele vastu ei ole astunud, nad on jõudnud erinevasse faasi, kuid oluline on see, et me nii kiiresti kui võimalik su-, suudaksime seda projektide arvu suurendada. haridussektoris äh, Äh, üliõpilaste vahetus, näiteks kultuuriprojektid ja seni pole veel keskendutud põllumajandusküsimustele. nii et me saaksime rääkida siis konkreetsetest kogemuste vahetusest äh, ja konkreetsest tegevusest Vahemere Liidu eest ja kolmandaks, äh, see on võib-olla otseselt seotud institutsionaalse valdkonnaga samuti, sest et ta on ka väga kiireloomuline nimelt äh, tänu Lissaboni lepingule ja eelarvepädevuse laienemisele Euroopa Parlamendis ja pädevuse suurenemisele Euroopa Parlamendis on meie tegevusruum natukene suurem, kuid oluline on näha seda ka, et kas riigi- ja valitsusjuhid äh, juunikuus ka eesmärkidele raha taha panevad. praegu kuni aastaks kaks tuhat kolmteist äh, võetud poliitilised vahendid peaksid tulema siis praegusest naabrus- Äh, programmides neid ei ole veel edasi saadetud, tuleb ka küsida, et kas ähm, põhimõtetest peetakse siiski kinni ja kas nendest peab kinni pidama. ja küsimus muidugi, et kas tegemist on pikaajalise poliitikaga ja kas äh, sellisel juhul, kui see on nii, meie vahendid ka vastavad sellele. ja selle, see peaks siis paremini peegelduma järgmise eelarveperioodi äh, arvudes juba ja on väga oluline, et äh, juuni, tänase ja juunikuu vahel siis valitsused äh, pane, äh, garanteeriks teatavad väga olulised rahalised vahendid. juttu ju ka Euroopa Vahemere Panga loomisest ning investeeringute garanteerimisest ja terve rida otsuseid tuleb veel vastu võtta selleks, et selle projekti finantsusaldusväärsus oleks ka äh, tagatud. aeg on hiline ja lõpetan seega. tegemist saab olema Euroopa Parlamendi raportiga. me oleme väga avatud, mina olen väga avatud raportöörina. suur tänu nendele kolleegidele, kes ITRE komisjonist juba minuga on ühendust võtnud järgnevatel nädalatel kõik kolleegid, kes tahavad äh, konkreetsetes küsimustes äh, sõna võtta, võtke minuga ühendust, esitage muudatusettepanekuid. me teame, et me ootame selliseid muudatusettepanekuid, mis rikastaksid seda raportit. ja mõne aja pärast tuleme selle asja juurde tagasi ja suur tänu, et te meie ühispositsiooni nii palju olete juba panustanud suur tänu minu nimekirjas mul on siin kõnesoovijate nimekiri, mis on pikk, nii et poolteist minutit igale ühele maksimum. kõigepealt härra Milan Mon. suur tänu, härra esimees. ma tänan ka härra Peugeot ja õnnitlen teda tema raporti puhul ja ka tema väga äh, põhjalike selgituste äh, puhul. mina jagan tema arvamust Vahemere Liidu osas. ma ütleksin, et oluline on vältida siin seda, et meil tekiksid sisulised konfliktid, nii nagu Barcelona protsessis, et seda ei tohi enam korrata, aga nüüd mõned konk-, konkreetsed märkused, härra Piiu. Äh, nüüd põhjenduspunkt B. ma ei tea, kas see on see sõnum, mida me soovime tippkohtumisel edastada et me ei peaks muretsema, me, ma arvan küll, et me peaksime siin ka rohkemate teemadega tegelema kui ainult julgeoleku ja rände teemadega. Maroko, Alžeeria, Türgi ja teised riigid nendes riikides on eh, niigi pal-, väga palju arenguid toimunud, me oleme lepinguid eh, sõlminud nende riikidega, Ukraina, Venemaaga, nii et ma arvan, et selline, sellist sõnumit edastada ei ole päris õige. nüüd eh, lõige kaks. loomulikult on üksteise mõistmine, vastastikune austus ja inimõiguste, individuaalsete, kollektiivsete vabaduste austamine äärmiselt oluline ja see peab olema kindlasti meie äh, dialoogi keskpunktis, aga Hispaania tõlkes on kirjas, et see peab olema dialoogi põhitõl-, teljeks. üheks keskseks teljeks, jah, see on äh, küll õige, aga see kõige olulisem telg, äh, sellega ma ei ole päris rahul, sest siin on ka teisi võimalusi, näiteks hea valitsemistava. Ähm, ma arvan, et äh, siin on väga tugevalt see vähendatud ühele aspektile. nüüd punkt kümme, ma ei tea, mida see tähendab, kui öeldakse, et soovitakse saada äh, suuremat äh, konvergentsi saavutada põllumajanduskoostöös. ma arvan, et siin peaks rääkima miinimumstandarditest ja seda siis äh, tervishoiu ja keskkonnakaitse osas. et siin tuleb saavutada miinimumstandardid. ja proua Koppa härra esimees, ma sooviksin tänada kolleeg Bejoni tema äh, raporti puhul. Äh, see raport koostati Barcelona protsessi äh, tugevdamise valguses. nüüd, mis puudutab kaasat, siis ma oleme hukka mõistnud äh, äh, asunduste leviku ja me, ja me oleme üles kutsunud dialoogile, rahudialoogile ja julgeoleku äh, tugevdamisele Vahemere piirkonnas. ja punktis kolm, ega kutsume veel kord sellele üles rahuprotsessi äh, tuleb jätkata ja me tuleb asuda tagasi läbirääkimiste laua taha. nii et me peame toetama seda protsessi. edasi me peaksime olema väga ettevaatlikult teemade puhul, mis puudutavad äh, sugude võrdset kohtlemist. Te mäletate, mis toimus Marrakechis? toimus äh, teine koosolek naiste rolli tugevdamise kohta ühiskonnas. nii et me peame siin jõudma seda de jure ja de facto selle õiguse tugevdamist ja rakendamist. naiste ettevõtluse ja naiste roll avalikus halduses on samuti need aspektid, mida tuleks siin rõhutada me oleme näinud, et äh, progress on olnud väga aeglane Vahemere Liidu osas. me peame rohkem tähelepanu pöörama ka keskkonna äh, teemadele. näiteks äh, Vahemere keskkonna taastamine, seda ka Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia osas. Hispaania oma eesistumise ajal soovib välja töötada ka solaarenergia plaani Vahemere piirkonna jaoks ja nüüd äh, härra Mikko Lašpal. suur aitäh, härra esimees! ka mina tahaksin avaldada rahulolu äh, nähes, mida see arvamus ütleb äh, Vahemere Liidu kohta tegemist on suure olulise pingutusega saada Barcelona protsess selle rajale tagasi. oluline on, et selleks oleks piisavast rahastust ja valitsused peavad selles osas midagi ette võtma selleks, et kogu see ettevõtmine ei takerduks üks olulisi punkte siin arvamuses on minu arvates ränne, sisseränne. see on äärmiselt oluline äh, just Euroopa Liidu lõunapoolsemate riikide jaoks. me peame meeles pidama, et Vahemere ääres on väga äh, suur rahvastik, teisel pool Vahemerd on miljard inimest. ja Äh, äh, Vahemeres äh, piirkonnas on ka probleemseid alasid, just eriti, mis puudutab Ida ja Lähis-Ida. me peame väga rangelt edendama dialoogi selleks, et jõuda kuskile leidmaks lahendust Lähis-Ida konfliktile öelnud, see on hea tekst, millega öelda, et me peame toetama asjaga seotud valitsusi ja oluline on anda ka tõelist majandusabi, et parlamentaarne assamblee ka tegelikult töötama hakkaks. aitäh, härra Obiols, palun! ja palun pidage kinni kõneajast, muidu viimased inimesed sõna ei saagi tõesti on kahju, et äh, peame seda raportit sellistes tingimustes arutama. Vaimere poliitika on üks äh, olulisemaid osasid Euroopa Liidu äh, välispoliitikast, viiest-kuuest peamised prioriteedist. ja nüüd, mis puudutab riske ja ohte, siis see on kõige suurem prioriteet, seetõttu peaksime ehk paluma et härra esimees, need arutelud äh, planeeriks sellistele ajale, kui meil on natuke rohkem aega asju arutada. tõstatan siis nüüd ainult kolm punkti. esiteks, olen nõus äh, härra Bejooni poolt esitatud raporti eelnõu sisuga, see on äärmiselt selge ja nagu te ütlesite, siis on äh, seda tehtud ka väga loogiliselt. sellest saab suurepärane alus meie tööks. ja põhimõtteliselt olen ma nõus ka selle sisu ja prioriteetidega. teiseks äh, peaksime mainima ära ka Lähis-Ida konflikti. siin on selge viide üheteistkümnendale septembrile. ja samal ajal peame selgitavas, äh, selgituses ütlema, et ei tohiks öelda siin niimoodi, et ainult siis, kui Lähis-Ida rahuprotsess on juba kuskile jõudnud, peame hakkama sellest rääkima, Äh, hea Vahemere poliitika võiks olla suureks panuseks sellesse, et äh, rahuläbirääkimised äh, taastuksid positiivsemas kontekstis. hea küll, arutan siis seda härra Bajoniga eraldi, aitäh, härra esimees. ma tõesti vabandan aga tahan, et kõik, kes soovivad, saaksid sõna. jah, tõesti, kui te ütlete, et ma pean lõpetama, siis ma seda ka teen. aitäh! diskussiooniks on rohkem aega siis, kui esitatud on ka muudatusettepanekud ja arutatakse muudatusettepanekuid kahekümne seitsmendal aprillil ja siis on ka kindlasti rohkem aega. härra Angurakis, palun. aitäh, härra esimees. jah, tõesti, me peame oma kommentaarid kiiresti välja ütlema, aga ma arvan, et raportöör tõesti kulutas ise ka väga palju aega juba alguses äh, härra esimees, kui me arutame sellist teksti, siis on minu arvates oluline äh, vaadata ka mündi teist poolt, sest et äh, meil on ka valitsused, aga mõelgem nüüd äh, parlamentidele, mis puudutab Vahemere koostööd, see oleks meie jaoks äärmiselt huvitav ja see võimaldaks meil saavutada objektiivsema ülevaate asjadest. ma arvan, et äh, see on natuke selline kutse relvastumisele, sest äh, siin äh, väidetakse, et äh, see ongi nüüd äh, viimane võimalus päästa Vahemerelit ja siin kasutatakse sellist tooni. kas asjad on tõesti nii hullud, kas see on tõesti viimane võimalus? äh, me oleme siin üritanud välja arendada uusi kriteeriume, äh, tähiseid. minu arvates me peaksime äh, käsitlema seda asja rohkem sügavuti. ja ma arvan, et majanduse pool on sama oluline kui poliitiline pool. suur aitäh, härra Angurakis. järgmiseks äh, sõna proua Giannakule ja siis härra Hatsikirge. suur aitäh, härra esimees, ilmselgelt on tegemist äärmiselt olulise raportiga ja meil oleks olnud vaja rohkem aega, et selle üle paremini arvamusi vahetada. teen paar väga lühidat kommentaari. on keskendutud inimõigustele ja demokraatiale kui me siin seda Eurovahemere protsessi vaatame see süsteem on depolitiseeritud ja ma arvan, et see julgustab demokraatlikke jõude meiega liituma. Euroopa ei ole selline tuletorni kultuur, mis ta traditsiooniliselt on olnud Põhja-Aafrika riikidele, kes on alati Euroopa poole vaadanud. ja ma arvan, et kui meil hakkame siin arvamusi vahetama, siis see peaks olema võrdsel alusel ja kui inimõiguste klauslid siia sisse pannakse või soolise võrdõiguslikkuse omad, siis minu arust ka see on äärmiselt oluline. tänan meie raportööri selle töö eest, mis ta teinud on, aga eraldi äh, lõige tuleb siia panna ka naiste rolli ja soolise võrdõiguslikkuse koha pealt äh, kuidas äh, aidata leida lahendust Lähis-Ida probleemile. ma arvan, et me peame ka selle kohta siin midagi välja tooma, mis äh, selle küsimusega tegeleks ja Balkanit ei ole üldse mainitud, sest need on Aadria mere ääres olevad äh, riigid, mis on ENPA osaks ja ma arvan, et neid ei tohiks siin ka kõrvale jätta. aitäh! härra Hatsikirgi, palun. suur aitäh, äh, härra esimees, minu arust on keeruline mõista, kuidas saaks Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee vältida poliitilisse, poliitilistesse küsimustesse laskumist. me teeme kõik endast oleneva, et äh, poliitilisi küsimusi vältida ja sellest ei ole meile kasu, kui me üritame jõuda öö, äh, laiemate eesmärkide juurde Äh, on olnud, äh, eh, siin mainiti Türgi rolli, äh, siin on olnud terve rida kohtumisi president Sarkozy ja härra Erdogani vahel. ja huvitav oleks teada, kuidas asjad selles suunas arenevad. kolmas punkt, sooline võrdõiguslikkus peaks olema samuti Vahemere kokkuleppe osa ja see on äärmiselt oluline osa ja siis äh, viimane punkt kokkuvõtteks, teame, et äh, Põhja-Aafrika riigid ja Vahemerest idas olevad riigid vaatavad Euroopa poole äh, finantsabi saamiseks selleks, et välja koolitada politseijõude, kes äh, tegeleksid rändevoogude haldamisega, kas selles osas on mingit progressi toimunud? suur aitäh ja nüüd annan sõna jälle raportöörile. kallid kolleegid, suur tänu nende märkuste ees. mul ka, härra esimees, muidugi on väga kahju, et see arutelu nii lühikeseks jäi. mulle meeldiks, kui meil oleks olnud rohkem aega kuulata ära need kolleegid, kes äh, on osalenud Maagrebi ja teiste riikide, riike puudutavas töös. kuid ma arvan, et järgmised arutelud määravad rohkem aega sellele väga olulisele teemale, sellepärast et muidu me saame vale sõnumi välja. Äh, ma teen lühidalt, äh, ma oleks teinud nii lühidalt kui võimalik, kui ma oleks teadnud, et aega jääb nii vähe. Vahemere Liidu loomine on väga öö, äh, omapärane ettevõtmine ja see on selline lõunasuunaline ettevõtmine. Vahemere Liit aga ei peaks lahendama kõiki probleeme ja niimoodi me sellele praegu läheneme, lähenemegi. kui te, kui me tahaksime, et äh, lahendata, lahendaks immigratsiooniküsimused, mida ei ole kuue projekti sees, kui me tahaksime, et äh, teema tu on tõlkida, kui härra äh, esimees räägib kõneleja vahele kogu aeg. aga äh, äh, mitte ainus probleem ei ole Iisraeli ja Palestiina küsimus meil on vaja konkreetseid tegevusi, kui me tahame kõiki neid probleeme lahendada, siis on riskiks äh, see, et äh, äh, me hakkame hukka mõistma osapooli, nii et pöörakem tähelepanu oma positsioonidele ja et me ei saa kõiki arutelusid pidada, ma räägin seda tõesti tõsiselt. sellepärast, et meil on äh, juba ka kahe eelmise aasta kogemus. kui me tahame kõike üritada lahendada, siis me ise blokeerime selle protsessi seekord. just sellel hetkel, kui meil õnnestus asjad lahti murda, sealhulgas Türgiga Äh, siis meie jälle koormame laeva üle ja asi jookseb kinni. lühidalt, ma olen nõus. me ei saa immigratsiooniküsimusi tõstatada. me tahtsime oma sõnastusega öelda, et äh, teised arutelud ei saa jätta seda küsimust lahendamata. ja me tahaksime arenguid konkreetsete projektide osas seega me seda sõnastust äh, niimoodi ka muutsime. teiseks, kindlasti tuleb inimõiguste küsimuse äh, osas äh, sõnastust rikastada, see on arutelu, mida me peame ikka ja jälle, see ei ole kellegi üllatuseks, et me sellest räägime. meie meelest on see määrava tähtsusega kuid see ei saa jällegi olla eh, Vahemere Liidu peamiseks teljeks, sellel ei ole mitte mingisugust mõtet, eh, majanduslik, eh, kultuuriline areng, ka kaubavahetus, see on selle teljeks. see on Vahemere Liidu alustalaks. ma olen täiesti nõus sellega, kes rääkisid, nendega, kes rääkisid soolisest võrdõiguslikkusest. me ei sea mingisuguseid tingimusi, see ei ole naabruspoliitika, kus on teatavad tingimused, tegemist on äh, mingisuguse multilateraalse ühendusega, me ei saa tingimusi äh, seada, me saame öelda, et me arendame välja selle või selle poliitika, kuid me ei saa traditsionaalsel viisil mingisuguseid tingimusi seada. ja ettevaatust siis. ja lõpetuseks äh, on täiesti selge et äh, me peame taas äh, kordama oma äh, soovi selles osas, et Vahemere Liidu protsess panustaks Lähis-Ida rahuplaanidesse. probleeme on muidugi ka meile märksa lähemal, millest me palju ei räägi, aga me üritame leida siis sellist sõnustust, mis oleks piisavalt jõuline äh, ütleks välja Euroopa Liidu positsiooni, aga me ei saa anda Vahemere Liidule missiooni, mis ei kuulu nende pädevuste sekka. vot nii. põllumajandusküsimused on täiesti selge, et me peame täpsustama oma sõnastust ka selles osas ja nagu ma ütlesin hetk tagasi, et ma tõesti loodan, et äh, võtke minuga ühendust, kui seda soovite, see peab olema ühistegevus, muidu on see täielik läbikukkumine ja ma loodan, et me saame muudatusettepanekutest natukene pikemalt rääkida järgnevatel nädalatel. suur tänu! suur tänu meie raportöörile, sellega on äh, see arutelu lõppenud, muudatusettepanekute esimese tähtaeg kakskümmend neli märts keskpäeval, suur tänu kõikidele! kõike!